Si vous, je commence. Chers collègues, bonjour, je vous propose... lugupeetud kolleegid, tere hommikust, ma teen ettepaneku, et me alustaks oma tööga, ehkki ma saan aru, et need, kes tegelevad meie päevakorra punktiga kakskümmend kaks, ei ole veel siin, aga vähemalt on meil kohal öö, proua Harkin ja mõned variraportööridest ka. ma teen ettepaneku, et et me alustaks tööga ja punktis kakskümmend kaks ma annan sõna proua Haakinile tema äh, algatusraporti kohta, kuidas äh, väärtustada vabatahtlikku piiriülest tegevust Euroopa Liidus. vabandust, tegemist ei ole algatusraporti, vaid arvamusega, see arvamus äh, koostatakse Kultuurikomisjoni jaoks ja täna me tegeleme siis selle arvamuse projektiga. proua raportööril on sõna aitäh, proua esinaine. loomulikult äh, minu arvamus on vastuseks äh, komisjoni teatisele, mis käsitleb piiriüles vabatahtliku tegev-, tegevuse tunnustamist ja edendamist Euroopa Liidus ning ka, ka jätkuarvamuseks vabatahtliku tegevuse aastale, mis oli eelmine aasta. ma no, kõige olulisem, mis tuleb välja kõikidest äh, raportitest, mis käsitlevad seda tegevust, on see, et vabatahtlik tegevus ei peaks asendama palgatööd. palgatööd ei saa asendada vabatahtliku tegevusega, neid võib kohandada omavahel äh, kokku sobitada, aga oluline on nimetada, et see üks ei saa teist asendada me peaksime arendama vabatahtlikku tööd niimoodi, et see panustaks, et äh, see panustaks meie majanduse taaselavdamisse, meil on selles vallas mõningaid äh, suuri algatusi, eriti mitte, mitteformaalse ja informaalse hariduse arena-, are-, hariduse vallas, mis puudutab jätkusuutlikku tööd, siis me oleme kaasanud väga palju vabatahtlike kliimamuutuste vastastesse projektidesse ja teistesse sarnastesse projektidesse. mis puudutab Euroopa oskuste passi, praegusel hetkel on meil nii-öelda Europass, aga komisjon koos Sedefopiga otsib võimalust koostada uus dokument, mis kannaks nime Euroopa oskuste pass ja see samuti siis kaasaks kõik mitteformaalse ja informaalse hariduse, mis on omandatud näiteks ka vabatahtliku töö käigus. kuuendas punktis räägi, räägin rahastamisest ja siin viitan äh, programmile, mis on mõeldud vanemate vabatahtlike toetamiseks, sellepärast et ma olen kuulnud mitmeid raporteid, mis räägivad nooremate vabatahtlike toetamiseks, seega vanemate vabatahtlike toetamisele tuleks ka rohkem tähelepanu pöörata. kui vabatahtlikud tegutsevad piiriüleselt, siis mõnikord on lihtsam minna vabatahtlikuks naaberriiki, sellepärast et kultuur on sarnasem, keel võib olla sarnasem ja nii edasi. see võiks olla esimeseks sammuks, mõni, mõned inimesed võib-olla tahavad kuskile väga kaugele minna, aga just vanematele inimestele on võib-olla lihtsam minna esialgu naaberriiki ning selleks, et piiriülest vabatahtlikku tööd edendada, peaksimegi võib-olla alustama niisugustest väikestest sammudest. kui me nüüd vaatame mõningaid dokumente, neid on igasuguseid, erinevaid võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks erinevates riikides ja me peaksime põhjalikumalt vaatama, mida niisugused programmid sisaldavad, olu-, et oleks oluline, et kõik mittevajalikud takistused kõrvaldataks vabatahtliku tegevuse teelt. samuti tuleks pöörata tähelepanu vabatahtlike kasutamisele Euroopa edendamise programmides, ma tean, et seda on ka väga paljudesse raportitesse sisse kirjutatud, aga väga paljudes liikmesriikides seda ikkagi ei tehta, nii et vabatahtlike kaasamine Euroopa projektidesse jällegi suurepärane suurepärane algatus ning viimases punktis ma pööran tähelepanu Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni äh, käsiraamatule vabatahtliku tegevuse kohta, sellele tuleks samuti tähelepanu pöörata, kui meil oleksid kõik need vabatahtliku tegevuse reeglid paigas, siis me tagaksime selle, et Euroopa Liidu, Liidus oleks võimalik lihtsamalt ja sujuvamalt vabatahtlikku tööd teha ja nagu me teame, meil on oluline, et me paneksime paika vabatahtlikku tööd reguleerivad poliitikad. see on kõik, proua esinaine ja suur tänu ning olen valmis kuulama kolleegide ideid sellel teemal, aitäh! Äh, aitäh, armsad kolleegid, ma siin äh, asendan äh, natuke proua Peressi ja tänan raportööri proua Harkinit ja järgmisena saab sõ-, soovib sõna proua Rapti Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και σας... Aitäh, äh, proua esinaine äh, ja palju õnne äh, ametisse valimise puhul järgmiseks kaheks pooleks aastaks ja, ja sooviks tänada proua Harkinit suurepärase töö eest, ta teeb alati väga head tööd ja mõi, tunneb seda teemat väga hästi mul on äh, kaks äh, teemat, mida ma tahaksin siin rõhutada. tegemist on punktidega kaks ja kolm. punktis äh, kolm on öeldud, et palgatööd ei, ei tohiks asendada vabatahtliku tööga ja punktis kaks on juttu majanduslikust ja sotsiaalsest ühtekuuluvusest. ma nüüd äh, siin äh, räägin, seletan seda veidi pikemalt, aga me saame seda võib-olla lühemalt äh, formuleerida. vabatahtlik töö on panus sellesse, e, et inimesed tunneks, et nendest on kasu. ma räägin siin näiteks inimestest, kes on äh, läinud pensionile, aga kes äh, tahavad omalt poolt ühiskonnale midagi anda või või, või tegemist võib olla ka teiste äh, inimestega, kellel ei ole võimalust tung-, minna tööturule, aga nad saavad vabatahtliku töö kaudu tunnustust. ning punkt kolm ja palgatöö, selles punktis tuleks öelda, et vabatahtlik töö ei tohi võtta ära vastutust sotsiaalriigilt kuidas me seda väljendame, kuhu me selle kirja paneme, ehm, see ei olegi nii oluline. minu jaoks on aga oluline, et me seda mainiksime. kindlasti tuleb veel muudatusettepanekuid, aga ma soovin proua Harkinile edaspidigi suurepärast tööd. aitäh ja ma annan nüüd sõna härra Helmerile. Uh, well, Madam Chairman, I, I, I've been uh,, I've been listening proua esinaine, kuulasin seda arutelu ning ma pean möönma, et järjest rohkem tunnen ma seda selles ebareaalsust, peaaegu sürrealismi, mulle tulevad pähe kõikvõimalikud metafoorid, see tundub nagu, nagu orkester, mis Titanicul mängis samal ajal, kui laev põhja vajus. siin ma tunnen äärmiselt suurt kriisi jällegi nii Euroopa rii-, Euroopa äh, Liidus kui eriti Eurotsoonis. meil on niisugune kriis ja me räägime siin piiriülesest vabatahtlikust tööst. mitte ükski minu vaba, minu valijatest ei ole tulnud minu juurde rääkima, et ma tahaksin teha vabatahtlikku tööd, aga tahan seda teha teises riigis. miks me sellest üldse räägime, kas selle järele on nõudmine või vajadus? ma tean, et inimesed lähevad kolmanda maailma riikidesse vabatahtlikuks. võib-olla nad lähevad sinna mingisugust haiglat ehitama või kooli, Aafrikasse näiteks. me oleme siin kuulnud soovitust, et võib-olla keegi tahaks minna Itaaliast Oslosse vabatahtlikuks. tähendab, kas tõesti on niisuguseid inimesi, kes tahavad? vabatahtliku töö olemus on ikkagi suuresti kohalik, inimesed soovivad abistada ja panustada oma kohaliku kogukonna edendamisse ja veel üks oluline punkt. kutsuge mind lihtsameelseks, kui te soovite, aga minu arvates vabatahtlik tegevus on vabatahtlik tegevus. nüüd aga siin loome me hiiglasliku bürokraatliku Euroopa-ülest struktuuri, et vabatahtlikku tegevust reguleerida, minu arust on see veider. ja jällegi ma mõtlen oma valijate nimel, kas mõni neist asjadest, mida me siin teeme, tegelikult mõjutab ka inimesi, keda me esindame. me oleme kuulnud pro-, programmist Youth on the Move, mina ei tea oma valijate hulgast mitte kedagi, kes oleks sellest kuulnud või sellest kasu saanud. me räägime Euroopa oskuste passist, kas keegi teab sellest, kas see üldse olemas on või on see lihtsalt siin meie maja sees mingi asi, mis esineb paberil ja mis meile suurt rõõmu teeb. ja veel üks asi, mida oleks tulnud nimetada täna, kuid sellest räägiti juba eile. aktiivse vananemise Euroopa aasta ma tahaks tegelikult teada, mis asi see aktiivne vananemine on. eile sain kuuskümmend kaheksa, võib-olla mina olengi aktiivse vananemise suurepärane näide. samas ma jällegi ei tea mitte ühtegi inimest, mitte kedagi oma nelja miljoni valija hulgas, keda oleks aidanud Euroopal oleks aidanud Euroopa Liidu aktiivse vananemise programm ja kaks teist ja pool aastat olen ka siin juba olnud ja ei ole märganud, et kedagi siin oleks see väga aidanud. meie siin muudkui aga räägime omavahel, loome üksteisele töökohti ja tegelikult me räägime asjadest, mis mitte midagi ei tähenda. parlamendi seinte vahelt väljas ei ole neil mitte mingit tähendust, aitäh! Ähm. aitäh, härra Helmer ja võib-olla mõned kolleegid äh, vastata teie äh, esitatud küsimustele, ma viitan äh, sellele, et meil on vaja hääletada, võib-olla kolleegid saaksid äh, veidi lühemalt rääkida, sest et äh, nüüd muutus see kõnelejate nimekiri üsna pikaks, aga praegu saab sõna Jean Lamberti pärast härra Toomas Mann. suur tänu, proua esinaine me oleme, kõik, mis me siiamaani kuulnud oleme, eri, see on suurepäraseks näiteks, kui erinevad on meie regioonid. tõepoolest, mina ka ei tea mitte kedagi, kes tuleks Saksamaalt näiteks Inglismaale vabatahtlikuks. inimesed ikkagi kõigest hoolimata on huvitatud piiriülesest vabatahtlikust tööst, võib-olla neid ei ole väga palju, aga neid on. nii et ma tahaksin rõhutada, et oluline on just õiguskindlus, mida kaheksandas punktis siin puudutatakse, et kuidas vabatahtliku töö puhul toimib kindlustus ja kõik niisugused sarnased asjad, see on kindlasti üks oluline küsimus. mul on veel paar, kolm märkust, mida ma tahaksin lisada, mis on olulise tähtsusega. esiteks, tööandjate toetus vabatahtlikele, minu arust see on väga suure tähtsusega oluline küsimus väga mitmetes liikmesriikides on olemas midagi niisugust, mida nimetatakse korporatiivseks sotsiaalseks vastutuseks, võib-olla selle, selle kohta oleks tarvis midagi teha, ma arvan, et võib-olla esitan lühikese muudatusettepaneku selle kohta. ja siis teine asi on see, et kuidas vabatahtlike mitmekesisust edendada. nime, on nimetatud mõningaid programme, need programmid puudutavad väga konkreetseid spetsiifilisi sektoreid, aga just selle vabatahtlikkuse ja vabatahtliku töö mitmekesistamine on võib-olla ka mingisugused niisugused asjad, mille osas ma tahaksin võib-olla väikesed muudatusettepanekud teha, muidu aga on tegemist suurepärase arvamusega. aitäh ja Toomas Mann, aitäh äh, armas esinaine, aseesinaine, väga tore, et sa saad praegu siin juba juhtida koosolekut, äh, aitäh äh, mm, Merionile, et ta, teda on juba palju kirjutatud ki,, kiidetud siin, ta on endine õpetaja, see tähendab seda, et oskab ta täpselt kõike väljendada, äh, on väga näitlik ja oskab väga hästi kõike äh, lühidalt välja öelda, ma tahtsin vastata Roger Helmerile. armas Roger, mul on väga hea meel, et meil on inimesi, kes vabatahtlikult tööd teevad. Need on äh, need inimesed, kes ütlevad, et mida ma saan teha oma riigi heaks, kuidas ma saan osaleda ja äh, need on lihtsalt inimesed, kes tahavad oma panust anda. see on asi, mis meid äh, mõjutab sotsiaalses ma-, turumajanduses. me, kui me näeme, et inimesed tahavad midagi teha, kümned tuhanded tahavad äh, selliseid äh, asju teha, me peame neile võimaluse andma ja mis puudutab aktiivset vananemist, siis kahe tuhande kümnendal aastal ma töötasin välja raporti meie komisjonis Põlvkondadevaheline õiglus, ma küsisin komisjonilt, et kas meil ei võiks olla aktiivse vananemise aasta, komisjon oli oli nõus sellega ja nüüd neil on see. ja ma olen viinud läbi erinevaid äh, üritusi, kus on tegeled, tegeldud sellega, mis asi on äh, aktiivne vama-, vananemine, selline äh, irooniline ja häbematu Roger Helmer, see käib asja juurde me, ta ei ole lihtsalt inimene, kes istub nurgas ja lihtsalt vananeb, vaid ta teeb midagi, aga aktiivne vananemine tähendab seda, et äh, võib põlvkondi äh, ühendada, vanu ja noori, vaata minu raportit, hoolitseda selle eest, et oleks äh, ühiseid töökohti, kus vanad ja noored koostööd töötavad, et mõle, sellest on kõigil kasu, ühelt, ühtedel on kogemused, teised saavad uusi kogemusi ja siis me näeme, et see on, sellest on kõigile kasu. see vananemisprotsess on hea, et me saame elada vanemaks ja jääda seejuures terveks ja meil on, me oleme üles kutsunud, et me seda aega ka kasutakse, meil on selle jaoks viis miljonit eurot, seda võib-olla ei ole väga palju, aga sotsiaalpartnerid osalevad, liikmesriigid osalevad, nii et ma arvan, et me oleme tõesti teinud suure sammu edasi. kuna aega on vähe, siis ma tahaksin lõpetada. kolmas punkt, vabatahtlik töö ei tohi asendada palgatööd. seda me, selle eest me peame just hoolitsema, et see nii oleks. me tahame, et need inimesed, kes tulevad ja on väga pühendunud ja teevad palju ära, et neile siis öeldakse hästi, aga nad mingit palka ei saa. ja praktika, praktikantide ärakasutamine, seda me ka ei taha, me tahame motiveerida, me tahame inimesi motiveerida, nad panustaks ühiskonda, seal saab väga palju ära teha ja Roger Helmer, siin on praegu äh, ka üle, ülekanne internetis äh, ja mm, kui äh, noored inimesed nägid seda, mida sa ütlesid ja ütlesid, et meie sellega nõus ei ole, siis kindlasti oli sinu kõnest kasu. aitäh, härra Boulan ja proua Linkevitšu. Euh, <clears throat> euh, ma raportöörist ei ole siin või? ma Äh, tahaksin õnnitleda proua Harkinit suurepärase raporti eest, meil sellega probleeme ei ole, aga me esitame muudatusettepanekuid ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et vabatahtlik töö on oluline äh, parema sotsiaalse kaasami-, kaasatuse saavutamiseks, äh, nagu see on kirjas Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias, tegemist on Euroopa kodanikukohustuste täitmisega äh, ja Euroopa kodaniku aastaga seoses oli juttu mitte üksnes ainult õigustest, vaid kohustustest, mis kodanikel on nende mandri ees ja vabatahtlik töö on asi, millega me saame veidi rohkem süvendada seda kokkukuuluvuse tunnet ja vabatahtlik töö tõepoolest on asi, mis, mida tehakse koos, oma kogukonnas, aga samas kui tegemist on piiriülese vabatahtliku tööga, siis see edendab Euroopa kodanikutunnet ning mis puudutab vabanemist, siis oluline on see, et me väärtustaks vanemate inimeste kogu, kogemusi ja sel sellest on kindlasti kasu kõigile. nii et ma tänan veel kord proua Harkinit ja meie fraktsioon esitab eh, ilmselt ka sarnaseid muudatusettepanekuid eh, mõningates punktides. aitäh, proua Linkivitš-Uute, palun. Aš irgi sveikinu pranešėją, todėl eh, kad savanoristės. ka mina tahtsin tänada arvamuse esitajat, sellepärast et me peame kindlasti vabatahtlikku tööd esindama, edendama ja sellest ei ole küllalt kasu, kui me lihtsalt ühe aasta kuulutame vabatahtliku tegevuse aastaks ja siis arvame, et sellest aitab ja kõik meie tegevused teeme me selle aasta jooksul ära. miks sellest siis ei piisa? nimelt sellepärast, et praegusel hetkel vaadeldakse vabatahtlikku tegevust väga erineval moel, kõikides kahekümne seitsmes liikmesriigis on niisuguseid liikmesriike, kus vabatahtlik tegevus on alles lapsekingades, sellepärast et inimestel võib-olla ei ole võimalik vabatahtlikku tegevust teha, neil, neil ei ole aega, nad peavad tööl käima, neil lihtsalt ei jää selle jaoks aega. aga kui me võtame vastu otsuse vabatahtlikku tegevust edendada, siis see on kindlasti suurepärane samm edasi, sellepärast et see innustab ka vanemaid inimesi vabatahtlikus tegevuses osalema. siiamaani ei ole nad seal eriti osalenud, sellepärast et see pole nii tähtis kui tasutud töö, samuti saame innustada noori omandama täiendavaid oskusi vabatahtliku tegevuse käigus, samuti puudega inimesi, vabatahtlik tegevus võimaldab neil koduseinte vahelt välja tuua, tulla, nii et tegelikult on vabatahtlik tegevus äärmiselt oluline. ma tahaksin ka juhtida kolleegide tähelepanu soovituste punktile kolm me peame olema väga tähelepanelikud selles osas, et ebaõiglased töökaaslased ei kasutaks ära vabatahtlikke töötajaid ning ei asendaks maksa, jällegi palgatööd vabatahtliku tegevusega ja et mingid ebaausad inimesed ei kasutaks seda võimalusena maksudest kõrvale hoida, hoida, suur tänu. Eh, raportöör, suur tänu. esiteks ma nõustun täiesti proua Rapti kahe märkusega, et vabatahtlik töö on oluline, aitab inimestel tulla töö, tulule ja loomulikult me peame ikkagi heaolu, ühiskonda, heaoluriiki ja selle toimimist silmas pidama, selle ma loomulikult lisan. ma loodan, ma ei, mis ah,, mis puutub Roger Helmerisse, kui teil on tõesti täna sünnipäev, siis palju õnne sünnipäevaks ja ma saan aru küll, mida te silmas peate, tähendab, ei ole nii, et me päris paralleelses maailmas elame, sellepärast et meil on vabatahtlikke, võib-olla ei ole neid sadu miljoneid, aga neid on, nad soovivad sellega tegeleda ja seetõttu on tarvis ka mingisugust neid regulatsioone ja väga paljud inimesed tõesti teevad vabatahtlikku tööd omas kodus, aga on ka neid, kes soovivad teha seda kuskil teises riigis ja seetõttu me peame ka seda tegemist, tegutsemissoovi mõjutama ja väga paljudele inimestel on võimalus vabatahtlikus tegevuses osaleda, võimalus olla kaasatud, võimalus saada muid kogemusi ning mulle meeldib see, et noored inimesed kasutavad seda ikka rohkem ja rohkem ja loomulikult aitab vabatahtlikus töös osalemine ka nende CV-sid paremaks teha. nüüd loomulikult peaksid kasutama vabatahtlikku tööd ka suured ettevõtted, mitte just nimelt sellepärast, et vabatahtlik tegevus peaks olema nii võimalik kui vähegi, nii mitmekülgne nagu kui vähegi võimalik, mitte nii, et tehakse ainult niisuguseid klassikalisi asju, mida on kogu aeg tehtud vabatahtliku tegevuse käigus. loomulikult ja ma mõistan, mida te ütlesite, härra Belom, meil on ülesanded ja kohustused, me peame pöörama tähelepanu nendele, proua äh, Äh, Plevenšikiute ja me pöörame tähelepanu nii vanadele kui noortele ja samuti tagame ka selle, et puudega inimestel oleks juurdepääs vabatahtlikule tegevusele, nii et ma tänan teid suurepäraste arvamuste eest ning loodan, et saame koostööd teha selle vallas. suur tänu, proua raportöör. nüüd me esit-, meil on aega muudatusettepanekute esitamiseks kuni kolmekümne esimese jaanuarini, kolmekümne esimesel jaanuaril kell kaksteist peavad need olema esitatud, siis me vaatame need läbi ja kahekümne üheksanda veebruarini on meil siis natuke aega neid läbi vaadata. nüüd me hakkame hääletama ning ma tuletan teile meelde, et me oleme lisanud suulise küsimuse äh, globaliseerimisega kohanemise fondi kohtu, aga, kohta, aga kõigepealt me hääletame proua Kornelisseni raportit, äh, teda ei ole hetkel meie juures, äh, proua Kornelisseni, kas kõikidel on hääletuskaardid olemas? on. probleeme meil sellega siis ei ole. niisiis, lõige üks, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, lõige kolm kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nii, uus lõige kolm, muudatusettepanek kakskümmend seitse, härra Kozlovski poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, jälle uus paragrahv kolm B, kompromiss M poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, nüüd paragrahv, lõige neli kompromiss X, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks ja proua Jaslovetska poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd lõige neli, muudatusettepanek kolmkümmend kaks, härra Pupakis, see langeb ära ja nüüd ma võtan edasi paragrahv, lõige viis, muudatusettepanek kolmkümmend kolm, härra Kabrnoh poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. nii, see on siis muudatus ettepanekutest kõik, kompromiss H poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud hääletamine on avatud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kaheksateist vastu, vastu üks erapooletu, see on vastu võetud. nüüd lõige viis, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, härra Kabrnoh poolt vastu, erapooletuid. tundub, et see on vastu võetud, aga peame kontrollima, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud. kakskümmend viis poolt, viisteist vastu, vastu võetud. lõige kuus, kompromiss I poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaks langeb ära nüüd ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend seitse kahes osas. niisiis me hääletame muudatusettepanekut nelikümmend seitse kahes osas. Need osad which will shift kuni decreasing public deficit, kes on selle esimese poolt vastu, erapooletuid, see on vastu. kes on teise poole lisamise poolt vastu, erapooletuid ei ole selge, kontrollime, kontrollime teist osa. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tundub, et natukene kaks Rahvapartei häält on liig-, liiast, nii. viisteist on poolt, kakskümmend seitse on vastu, see on tagasi lükatud. ja nüüd kolmas osa sellest samast muudatusettepanekust. ei, kolmandal osal ei ole enam mingisugust mõtet, teine langes ära, see samuti. nelikümmend kaheksa langeb nüüd ära, kompromissjott, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd lõige seitse, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid peame kontrollima, aga mulle tundub, et see ei ole vastu võetud. nii, kas kõik on hääletanud, nüüd on kaks rahvaparteid liiga palju, tundub, et Rahvapartei korraldab siin mingit inflatsiooni, kaebamist proua Merkelile kaks. niisiis, Rahvapartei parimad tavad tulevad siin välja. niisiis, viisteist on poolt ja kakskümmend neli vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend neli härra Pupakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud lõige kaheksa, kompromiss kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. lõige seitse, viiskümmend seitse härra Kabrnohilt poolt vastu, kompromiss L poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd pärast, lõige üheksa uus lõige, kompromiss V poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, lõige kümme, muudatusettepanek kuuskümmend viis proua Kinga Köntsilt, kes on poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud. nüüd lõige kümme, kompromiss Q poolt vastu erapooletuid, vastu võetud lõige üksteist, muudatusettepanek kuuskümmend seitse proua Harkin, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. lõige kaksteist, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kolmteist, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, see langeb ära, sellepärast et kompromiss M on juba vastu võetud ja nüüd me hääletame lõige neliteist muudatusettepanek seitsekümmend, härra Lööja Rikke, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. lõige viisteist, kompromiss N poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. lõige, lõige kuusteist, kompromiss O poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja nüüd on meil lõige kuusteist, muudatusettepanek seitsekümmend seitse häälla, Kabranov poolt vastu, erapooletuid. kas soovite, et me kontrolliksime seit-, ei, nii muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, härra Pupakiselt poolt vastu, erapooletuid vastu võetud lõige seitseteist, kompromiss B, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd on meil lõige seitseteist, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, mis tuleb naiskomisjonilt ja siin on vaja eraldi hääletust. sealt alates sõnadest request separate national targets ja nii edasi sinna maani, kes on selle poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kes on nende sõnade lisamise poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. lõige seitseteist, kompromiss R poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd kompromiss S poolt vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud Äh, härra Lõia Riki muudatusettepanek üheksakümmend lõikes üheksateist, see on tagasi lükatud, lõige üheksateist, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud lõige üheksateist, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, samuti tuleb naiskomisjonilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd muudatus üheks-, ettepanek üheksakümmend neli, samuti lõige üheksateist härra Kozlovskilt langeb ära ja ma jõuan nüüd lõikeni kakskümmend, kompromiss U poolt vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd ei ole enam tarvis hääletada lõiget kakskümmend üks, nüüd äh, lõige kakskümmend üks A, muudatusettepanek sada kaks, härra Popakiselt on vastu võetud, äh, sada kolm poolt vastu erapooletuid, see on tagasi lükatud äh, lõige kakskümmend kaks, muudatusettepanek sada neli, proua Jaslov, Jaslovetska, see on vastu võetud, lõige kakskümmend kaks, sada viis muudatusettepanek naiskomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, nüüd alapealkiri neli, muudatusettepanek sada kuus, poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud, nüüd lõige kakskümmend kaks A, suuline muudatusettepanek, mis esitati eile, kes on poolt? vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, muudatusettepanek äh, kaks siis V, vabandust, kompromiss kaks siis V, see on vastu võetud Lõ,. lõige kakskümmend neli, proua Kornelisseni muudatusettepanek sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid? mulle tundub, et see on vastu võetud, aga me peaksime ikkagi kontrollima. nii kuidas Rahvapartei üks punkt, kaks punkti jälle teil liiga palju, inflatsioon kaks punkti, Rahvapartei. nii, kakskümmend üks on poolt ja kaheksateist vastu, selgelt vastu võetud, nüüd lõige kakskümmend neli, muudatusettepanek sada üheksa proua raportöörilt, see on vastu võetud, sada üks kaksteist, samuti vastu võetud lõige kakskümmend viis, sada viisteist, kes on poolt vastu, vastu võetud. nüüd äh, härra Lüüa Rikki muudatusettepanek kahes osas, sada neliteist oli see, seal siis sõnad hardness of working ja nii edasi, kes on selle poolt, muudusettepanek sada neliteist selle poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kes on nende sõnade lisamise poolt? me kontrollime saja neljateistkümne esimest osa, hääletus on avatud. kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu, selgelt vastu võetud nüüd teine pool, kes on sel-, nende sõnade lisandumise poolt, vastu erapooletuid, teine pool on tagasi lükatud. paragrahv kakskümmend viis, äh, sada viisteist muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd lõige kakskümmend viis, muudatusettepanek sada kuusteist naiskomisjonilt on vastu võetud, sada seitseteist naiskomisjonilt poolt vastu, erapooletuid. see on vastu võetud lõige kakskümmend kuus, muudatusettepanek sada kaheksateist, raportöörilt poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nii, punkt kolm, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaks naiskomisjonilt, poolt, vastu, erapooletuid. nüüd äh, volitus kaksteist, muudatusettepanek kolm on vastu võetud ja neli samuti raportöörilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd viies muudatusettepanek proua Kinga Könsilt poolt vastu erapooletuid, vastu võetud nüüd pärast volitust kaksteist proua Kinga Köntsilt, seda tuleb lugeda siis niimoodi having regard to its resolution ja nii edasi, kes on selle muudatusettepaneku number kuus poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. ja nüüd mm, põhjenduspunkt A, kompromiss A poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, vabandust, ma unustasin muudatusettepaneku number seitse volitustest kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd tuleb muudat-, põhjenduspunkt C, kompromiss C poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd on meil pärast põhjenduspunkti seitse 7 muudatusettepanek viisteist, poolt vastu erapooletuid, siin on tarvis muudatusettepanekut viisteist kontrollida, hääletus on avatud. kõik on saanud hääletada, hääletus on lõppenud, viisteist poolt, kakskümmend viis vastu, see on suure enamusega tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist naistekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd põhjenduspunkt D, kompromiss D poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kakskümmend, naiskomisjonilt poolt vastu, erapooletuid, see minu arust on tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on avatud, see on siis muudatusettepanek kakskümmend. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu see on vastu võetud kahe häälega. muudatus, põhjenduspunkt F, muudatusettepanek kakskümmend üks, härra Liia Rikk tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid. see on samuti tagasi lükatud. ning nüüd on hääletus proua Kornelisseni raporti kohta ja teeme selle elektrooniliselt, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, kaks häält vastu ja kaks erapooletut. ma arvan, et me võime õnnitleda proua raportööri. ja nüüd on meil ka teine hääletamine, hääletus komisjoni teatise osas, komisjoni arvamus Serbia Euroopa liikme liidu liikmeks saamise kohta. tegemist on resolutsiooniga, mille kohta on esitatud kaheksa muudatusettepanekut, muudatusettepanek üks proua Kornelissenilt poolt, vastu erapooletuid see on tagasi lükatud, samalt autorilt muudatusettepanek kaks, poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, samalt autorilt jällegi kolmas muudatusettepanek, poolt vastu erapooletuid, tuleb kontrollida, aga tundub, et on vastu võetud, niisiis muudatusettepanek kolm, kontrollime elektrooniliselt. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, see on täiesti selgelt vastu võetud, muudatusettepanek number neli härra Hughes ja härra Serkas, see on vastu võetud, viies proua Cornelissonilt poolt vastu erapooletuid, vastu võetud, kuus proua Kinga Könsilt poolt vastu erapooletuid, vastu võetud, seitse samuti proua Könsilt poolt vastu erapooletuid, see on vastu võetud, ning muudatusettepanek number kaheksa härra Hughesilt ja Serkaselt, hääletamine kahes osas. esimene osa ilma sõnata all, kes on selle poolt, selle muudatusettepaneku osa poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud ning teine osa, selle hääletamisel ei ole enam mõtet. oi, vabandust. me hääletame nüüd ülejäänud muudatusettepaneku nimelt. ei, aga siin on mingisugune segadus, aga igal juhul ülejäänud muudatusettepanek, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletu ja suure enamusega on ka teine osa vastu võetud ning nüüd viimane äh, suulise küsimuse kohta äh, globaliseerumisega kohanemise fondi osas proua Harkini ja proua Kornelisseni muudatusettepanek üks, kes on poolt vastu, see on vastu võetud, teine muudatusettepanek on minult endalt, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kolmas muudatusettepanek härra Tšaba Öörilt, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud ja muudatusettepanek number viis, kolmanda küsimuse kohta poolt, vastu, erapooletuid nii, ja nüüd me hääletame elektrooniliselt kogu teksti osas, hääletamine on avatud. kõik on saanud hääletada, hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kaks vastu, ühtegi, ühtegi erapooletut ei ole. suurepärane, ma juhin tähelepanu kui oluline on see koordina-, koordinaatoritele ütlen, kui oluline on, et see küsimus võetaks kiiresti nõukogu päevakorda, sellepärast et me soovime, et see asi toimuks veebruaris, meil ei ole liiga palju aega, nii et palun, poliitilised fraktsioonid, toetage mind ja nüüd on meil see päevakorrapunkt lõppenud ja me läheme edasi kahekümne viienda päevakorrapunkti juurde, see on meie kuulamise esimene osa, kus me räägime Euroopa Sotsiaalfondi määrusest. enne kui ma annan sõna sotsiaalpartneritele äh, valitsusvälistest organisatsioonidest, keda me oleme kutsunud siia kuulamisele Euroopa Sotsiaalfondi kohta annan ma sõna proua Morin Chartier'le, proua raportöörile. tema räägib sellest tekstist ja juhatab sisse meie arutelu. Merci, madame la president. aitäh, äh, esimees. täna me tegeleme siis äh, Euroopa Sotsiaalfondi Äh, määruse muutmisega ja äh, sotsiaalfondi toimimise põhimõtete muutmisega äh, perioodil pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ehk aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ma tahaksin kõigepealt rõhutada, kui oluline on meie kõigi jaoks tööhõive ja sotsiaalkomisjonis Euroopa Sotsiaalfond, mis praegusel kriisi ajal on äärmiselt oluliseks hoovaks ma ei taha küll kuidagi uskuda, et härra Tserkast äh, see teema üldse ei huvita. esinejana, ma palun, et need kolleegid, kellel on eravestlusi, et nad peaks neid äh, saalist väljaspool ja see käib nüüd siin kõigi kohta. härra Jüri, palun. aitäh. proua Morin, ma arvan, et te saate jätkata. aitäh, proua esinejana ma arvan, et vaja on, et me keskenduksime väga sellele sotsiaalfondi äh, teemale pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, sellepärast et kriisi ajal on tegemist äh, meie jaoks peamise hoovaga, mis võimaldab meil saavutada eesmärke, mille äh, nimel me oleme töötanud et väga äh, tööhõive mm, suuniseid kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, nii et väga äh, tugev side on tööhõive suuniste ja Euroopa Sotsiaalfondi vahel. ma sooviks äh, rõhutada selle fondi peamist eesmärki. tegemist on mm, lõimimisega tööturule aga selles fondis on kakskümmend protsenti vahenditest ette nähtud võitluseks vaesusega ja sotsiaalse solidaarsuse edendamiseks kakskümmend kaks miljonit eurot on ette nähtud seotud reeglitega, mille puhul me peame olema väga tähelepanelikud, et Euroopa Sotsiaalfond äh, moodustab nelikümmend protsenti ühe, ühtekuuluvuspoliitikast ja äh, selle fond, sellest fondist kakskümmend protsenti on ette nähtud siis sotsiaalse solidaarsuse edendamiseks ja vaesusevastaseks võitluseks. nii et äh, Euroopa Sotsiaalfond võiks äh, kriisist väljumise poliitikatesse anda olulise panuse. meil on neli temaatilist äh, eesmärki, mis on äärmiselt olulised, tööhõive edendamine, äh, kutsealane mobiilsus, investeeringud pädevuste arendamisse ja sotsiaalse kaasatuse edendamine ning hald haldusorganisatsioonide haldusmenetluste tugevdamine Euroopa Sotsiaalfondi puhul. see poliitika asetub üldisesse raamistikku, mis äh, on pühendatud äh, tööhõive edendamisse aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, me oleme väga palju tööd teinud äh, sellega ja eelkõige on ette nähtud siin pädevuste taseme tõus ja ette on nähtud viieteist protsendi võrra vähese kvalifikatsiooniga tööde vähe, hulga vähendamine ning kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade äh, suurendamine viieteist protsendi võrra ja soovitakse et, et viiskümmend protsenti töökohtadest oleks äh, kindlad töökohad me näeme, et äh, selles üldises, äh, üldiste põhimõtte hulgas on äh, sotsiaalfond väga oluliseks hoovaks ning teine argument, mis kohustab meil mm, tegema ja innukat tööd selle sotsiaalfondi toetamiseks, on, et kriisist väljumise poliitikad peavad võimaldama meil ühest küljest äh, vastata uutele töökohtadele, mis äh, tekivad kriisist väljumiseks. Äh, peaaegu kümme miljonit töökohta on kahekümne seitsmes liikmesriigis kadunud äh, kriisi ajal ja vaja on uuesti luua need töökohad, aga need ei saa olema samasugused töökohad, vaja on äh, edendada töötajate mobiilsust ja uusi pädevusi ja oskusi selleks, et äh, luua uuesti need töökohad. ning teine suur nähtus, äh, proua esinaine, millega me tegeleme meie komisjonis, on pensionile minek. et äh, Äh, pensionile hakkavad minema need välja, pärast äh, teist maailmasõda sündinud väga arvukad äh, põlvkonnad ja kui me siin liidame kriisis kriisis kaduma läinud töökohad ja need töökohad, mis jäävad vabaks sellepärast, et Äh, inimesed lähevad pensionile, siis äh, moodustab see väga-väga suure hulga nendest töökohtadest, mis tuleb uuesti täita pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, nii et me kavatseme nende teemade kohta esitada küsimusi meie äh, külalistele, nende panus on äärmiselt oluline, meil on erinevaid aspekte, mida me tahaksime, millega me tahaksime tegeleda, esimene puudutab näiteks tingimuslikkuse klauslit ning tingimuslikkuse, makromajanduse tingimuslikkuse klauslit, mis soovib ühendada Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise mm, hea riigi valitsemisega. ma pean ütlema, et Äh, alates volinik Andori teatisest äh, selle teema kohta olen mina võtnud seisukohta, koha, et ma olen selle äh, klausli vastu. ma toetan tasakaalus riigieelarvet ja head riigi juhtumist, aga ma olen selle vastu, et et sotsiaalfond ja teised fondid äh, Mm, oleks seotud selliste tingimustega. sotsiaalfondi puhul on oluline töötajate lõimimine ja me ei saa olla nõus sellega, et siin on olemas sel-, selline tingimuslikkuse klausel, mis on seotud sotsiaalfondiga. tegemist on äärmiselt olulise äh, aruteluga, mille puhul me peame võtma seisukoha. meie partneritel on kindlasti huvitavaid asju, mida nad soovivad meile öelda. teine aspekt äh, on äh, Euroopa Sotsiaalfondi kasutamise lihtsustamine. meil on olemas pro-, mm, mm, pro-, programmid, me teame, et igal pool Sotsiaalfondi ei kasutata ja vaja on tegeleda fondi kasutamise lihtsustamisega ning kolmas aspekt, me soovime äh, mm, mõju äh, tugevdada, selle fondi mõju tööhõive düna-, dünaamikale äh, on vaja mõõta ja meil on vaja kokku leppida teatavates äh, kriteeriumites, mis äh, võimaldavad meil objektiivselt ähm, näha meie poliitikate mõju. Äh, see on väga lühidalt minu poolt kõik, mul oleks veel palju asju öelda, eelkõige sotsiaalpartnerite kaasamise kohta ja sotsiaalfondi kasutamise kohta. meil on juba töörühm Euroopa ametiühingutega, Ehm, ja meil on olnud erinevaid kuulamisi selle teema kohta. ma arvan, et meil on vaja neid jätkata, sellepärast et äh, sotsiaalpartnereid on vaja mobiliseerida erinevatel tase, tasemetel, eelkõige ettevõtete tasa, tasemel. aitäh, proua esineja! aitäh ja enne kui ma annan sõna meie viiele külalisele, tahaksin ma teha ettepaneku, et me ei räägiks äh, kogu kuulamise ajal üksnes makromajanduslikest makromajanduslikust tingimuslikkusest, sellepärast et siin komisjonis on laiapõhjaline konsensus, mida veelgi rõhutab äh, see, et äh, kui me nägime, mis tuli välja ECOFINist, siis praegu rahvusvahelises lepingus on ette nähtud teatav SKT punkt, määr eh, selle mm, fondi kohta, ma ei taha, et me sellele väga keskenduks, sest et me peame käsitlema väga paljusid erinevaid aspekte ning äh, praegu on siin tõesti äh, oht, et me puude tagant metsa ei näe ja et me ei tegele piisavalt teiste oluliste aspektidega. ma tahaksin kõigepealt äh, anda sõna äh, Äh, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni esindajale. Äh, sõnaaeg on kümme minutit kõigil. ja fondi nimel äh, saab ja konföderatsiooni nimel saab sõna proua Claude de Gaulle. Teil on, teie sõna, kõneaeg on kümme minutit. aitäh esinaine ja veel kord suur tänu Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni nimel, et te kutsusite meid siia ja organiseerisite selle ürituse teema kohta, mis on äärmiselt oluline meie konföderatsiooni jaoks, nimelt Euroopa Sotsiaalfondi teemal see kuulamise ja meil on pidevalt äh, kontaktid selle mm, teemaga seoses teistega ja väga hea on, et me saame osaleda siin äh, tööhõivekomisjoni kuulamisel. esmalt äh, ehkki selge on see, et me kogu arutelu ei saa koondada ainult selle makromajandusliku tingimuslikkuse üle, aga oluline on, nagu proua Morin Chartier ütles, välja öelda, et see on täiesti mm, lubamatu, et me äh, kasut-, lähtuks ainult makromajanduslikest äh, tingimuslikest, makromajanduslikust tingimusest ja mis mõjuks äh, mm, karistavalt ja et halb poliitika, mida on tehtud riigi tasandil või piirkondlikul tasandil omaks äh, negatiivseid tagajärgi piirkondadele või kohalikele omavalitsustele ja kodanikele. see ainult suurendab euroskeptilisust Euroopa Liidu liikmesriikides. euroskeptilisus äh, nagunii kasvab äh, praeguses majanduslikus olukorras ja kõigi, võttes arvesse kõiki neid kasinusmeetmeid, mis tulevad Brüsselist, nagu meile pidevalt väidetakse. meil on ettepanekuid, meil on ettepanekuid, et äh, meil oleksid sotsiaalse tingimuslikkuse kriteeriumid. sellest me enam ei räägi, kui tegemist on kõigi nende majandusjuhtimiste mm, projektidega. me ei räägi sotsiaalsest juhtimisest, meie aga nõuame seda. aga me soovime, et ähm, et äh, meil võetaks täiel määral arvesse partnerlust kõigi tõukefondide puhul ja see tähendab seda, et äh, tuleb Euroopa äh, direktiive ja määrusi sotsiaalvaldkonnas äh, rakendada, näiteks äh, puudutab see lähendatud töö, lähetatud töötajaid, see teema on äärmiselt aktuaalne, aga see puudutab äh, näiteks ka sugudevahelist või-, võrdsust ja ma siin kõikidesse detailidesse ei lähe, aga te saate isegi aru, mida ma mõtlen, ma arvan, et me võiksime sellest veel arutelu käigus rääkida. ning teine asi, kui ma räägin siin üldmäärusest, siis ma tahaksin rõhutada meie muret, et tõukefondide üldmääruses ei rääg-, ei mainita enam üldse Euroopa Sotsiaalfondi kom-, komiteed. see on Lissaboni lepingus küll õnneks sees, aga tõukefondide üldmääruse eelnõus seda enam üldse ei mainita. vaja on aga, et see sinna uuesti sisse pandaks, isegi kui meile on komisjoniga toimunud kohtumistel räägitud, et tegemist on lihtsalt äh, bürokraatliku ja tehnilise küsimusega. see on äärmiselt oluline, et meil oleks selline konkreetne viide artiklites sees, et me teaks, et äh, mis praegu toimub Euroopa Komisjonis ning selleks, et tulla tagasi nüüd Sotsiaalfondi juurde ja meetmete juurde, millele te viitasite, mis puudutasid tulemusi ja seda äh, lähenemist äh,, mille eesmärgiks on, et oleks väga konkreetsed tulemused selleks, et äh, projektidele mm, lube anda. meil on väga palju kahtlusi ja reservatsioone sellega seoses. selge on see, et vahendeid tuleb kasutada tõhusalt, tegemist on vahenditega, mis tulevad Euroopa kodanike taskust ja selge on see, et et neid tuleb tõhusalt kasutada, aga kui tegemist on sellega, et mingi projekti heakskiitmine on seotud äh, tulemuste saavutamisega, siis meil on vaja äh, kor-, korrektseid ja konkreetseid äh, kriteeriume, väga palju kergem on, on äh, äh, mingi konkreetse äh, silla ehitamise või tee ehitamise puhul äh, Mm, tulemusi saavutada, sest tulemus on saavutatud, kui asi on valmis ehitatud, aga väga raske on tõestada tulemusi, kui tegemist on äh, noorte inimeste väljaõppega või, või inimeste ümberõpetamisega, kes parasjagu uuesti tööturule tuluvad, tulevad või siis äh, nende noorte õpetamisega, kellel ei ole üldse mingeid äh, haridust ega koolitust. Need on need teemad, millega me praegu tegeleme, mis on meie määruse lisas mis puudutab temaatilist keskendum-, keskendumist, kontsentreerumist, nagu komisjonis seda nimetatakse, need neli prioriteeti, me oleme nõus nende nelja prioriteediga, et esimeseks on tööhõive ja oluline oleks ka mobiilsus. Need on äh, teemad, mille juurde me võime tagasi tulla hiljem. teine kaasamine, kui me soovime saavutada seda eesmärki, mis on ette nähtud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, et kahekümne miljoni võrra vähendatakse äh, vaeste arvu, ehkki me teame, et alates äh, nõukogu vastava äh, otsuse vastuvõtmisest on vaeste arv suurenenud, võttes arvesse kriisi ja selle mõju majandusele. kolmas eesmärk, koolitus, haridus, in-, inimressursid Need on äärmiselt oluline, eriti noorte puhul ning neljaks haldus parandamine, tõhususe parandamine, eriti koolituse puhul, e, sest e, liiga palju on e, ametnikke, keda ei ole piisavalt koolitatud, kes piisavalt ei tunne õigusakte ja võimalusi, mis olemas on ja bürokraatiat on lihtsustatud, äh, eriti mis puudutab näiteks töötajate ja üliõpilaste ja teadlaste mobiilsust Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil. me oleme täiesti nõus ka asjaoluga, et see eesmärk, mis meil on kahekümne, paika pandud, et kahe, kakskümmend protsenti Euroopa Liidu Sotsiaalfondist peab minema äh, vaesuse vähendamise vastu, vaesuse vastu võitlemiseks, me sooviks et, et neljakümne protsendi peale pandaks paika nende vahendite äh, piirmäär, mis peaksid minema tööhõive edendamiseks, sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja kõige selle edendamiseks, mis sellega kaasneb, aga me ei ei tahaks, et nii et me tahaksime rõhutada uuesti seda, et me räägiks, et tegemist on Euroopas tööhõive strateegiaga ja et me ei räägiks seda mitte üksnes paberil, aga loomulikult ka paberil, sest et te näete, et see on kadunud Euroopa Komisjoni dokumentidest. Euroopa tööhõive strateegia äh, on mm, tõeline samm olnud edasi, asi, mille eest on võidelnud meie konföderatsioon. ning veel üks aspekt, mis on samuti oluline, see on see uus mõiste äh, üleminekupiirkond, see ei ole väga selge ja nõukogu on meile andnud selgitusi, me ei ole äh, a priori selle vastu, et meil oleks selline uus kontseptsioon. me sooviks, et äh, üleminek et lähemine, lähenemispiirkondade jaoks oleks äh, mingeid muid kri-, kriteeriume äh, kui see seitsekümmend viis protsenti SKT-st, et meil oleks äh, kriteeriumid, mis oleks seotud tööpuuduse tasemega, sotsiaalse kaasatuse tasemise, tasemega, et oleks ka teisi kriteeriume, mida võetakse arvesse selleks, et määratleda et piirkondade arengutaset Euroopa Liidus ning äh, selleks, et olla avatud kõigile piirkondadele, siis äh, sel määral, mil määral need äh, vähem arenenud piirkonnad või on maha jäänud ja tuleb arvesse võtta seda kriisi, mis meil praegu on, me ei tea, kas praegustest rikastest piirkondadest saavad äkki tulevikus vähem rikkad piirkonnad, vaesed piirkonnad ja kas praegustest vaestest piirkondadest võivad saada tulevikus rikkad piirkonnad. Mm, praegu on väga palju muutusi, me peame olema väga ettevaatlikud ning mm, mis puudutab neid õigusakte, mida praegu arutatakse perioodi jaoks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, mm, nähes, mis äh, praegu toimub, me peame tõesti võtma kõik meetmed selleks, et äh, areng läheks meie poolt soovitud suunas ning mis puudutab äh, globaliseerumisega kohanemise fondi, ma kohe lõpetan, ütleb kõneleja. meie jaoks on tegemist on äärmiselt oluline see, et erinevalt komisjoni ettepanekust ei oleks seda fondi võimalik äh, kasutada selleks, et äh, abistada vallandatud põllumehi. on teisi vahendeid, teisi fonde, meil on ühine põllumajanduspoliitika teine sammas, mis ähm, tegeleb äh, piirkond, regionaalse arenguga ja seda tuleb rohkem kasutada töötuse vastaseks võitluseks või siis äh, töötajate tööturule tagasi tulemise, tagasitoomiseks. me peame rõhutama seda, et äh, selle globaliseerumisega kohanemise fondi põhimõtted, mida parasjagu restruktureeritakse, et äh, need põhimõtted sätted äh, täiendaks Euroopa Sotsiaalfondi äh, eesmärke ja loomulikult peab sellega kaasne-, kaasnema ka see vastav eelarve. me tervitame ja oleme väga rahul sellega, et äh, on see käitumiskoodeksi eesmärk e,, ettepanek, mm, me, mis on olnud seotud ka äh, Euroopa regionaal regioonide komitee ettepanekuga ning väga oluline on, et meil see partnerluse jaoks oleks äh, pandud paika kriteeriumid, et ei oleks selliseid äh, juhtumeid, et tehakse ükskõik mida, ma ei taha siin nüüd konkreetseid näiteid tuua, ja me soovime, et oleks selgelt määratletud iga partneri roll ja et äh, sotsiaalne dialoog on äh, sotsiaalpartnerite pädevuses ja kõik, mis on seotud äh, tööhõivepoliitikaga ja vastavate määratlustega, et see on sotsiaalpartnerite pädevuses. ja ma arvan, et selles küsimuses me oleme, on sotsiaalpartnerid meiega täiesti ühel nõul ning me nõudsime, et kuna äh, konsultatsiooniprotsess ei, ei ole adekvaatne ja me ei saa sellega praegu nõustuda, kuidas see toimib, me kirjutasime äh, Barrosole ja mm, volinikele, äh, eelarvevolinikule ja volinikele Andorile ja Haanile äh, et äh, meid, meiega konsulteeritaks korralikult ja arutatakse äh, finantsperspektiivi ja kõik, kogu seda paketti, mis puudutab äh, majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja territoriaalset ühtekuuluvust. aitäh! aitäh! palun vabandust, et ma siin ei katkestanud teid, aga palun, et järgnevad ei peaks seda äh, Äh, mm, diskrimineerimiseks, kui tegemist on esimese äh, kõnelejaga, siis ma lihtsalt unustan ennast ära, proua, äh, ning proua Birk, teie APM-i nimel, teil on kümme minutit aega. lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada, et mind kutsusite siia selleks, et meie saaksime oma arvamuse Euroopa Sotsiaalfondi kohta öelda, selle ettepaneku kohta, mida komisjon on teinud ja mida nõukogu ja parlament praegusel hetkel välja töötavad. meie ühenduse jaoks on väga tähtis, et äh, huvipooled tõesti esindaksid tõelist äh, majandust ja käsitöölised ja väikese keskmise suurusega ettevõtted mängivad siin väga suurt rolli. tõukefondid on väga tähtsaks meetmeks äh, selleks, et kriisist välja tulla, nii nagu nad on ka seda aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ma tahaksin oma ettekandes lähtuda kahest punktist esimeses punktis tahaksin rääkida positiivsetest külgedest ja teises pooles siis problemaatilistest asjadest. kõigepealt meie positiivsed uudised. meie jaoks on väga hea see eelarveline pühendumus Euroopa Sotsiaalfondis selleks, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke täita teiseks, meil on väga hea meel selle uue ühtekuuluvusfondide määruse üle, kaasa arvatud siis Euroopa Sotsiaalfondi määruse üle ja me saame aru, et äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks vabandust, äh, ajasin paberid segamini, ütleb kõneleja alustab uuesti. meil on väga hea meel, et on eelarve kaudu üritatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid aidata, eriti nende konkurentsivõimet tõsta. ja samamoodi on meil väga hea meel, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega ollakse eesmärgas eriti, ollakse kooskõlas eriti just Euroopa Sotsiaalfondi osas, eriti et siia on kaasatud tööhõive, tööturule kaasamine, haridus, elukestev õpe ja sotsiaalne kaasamine ja sellepärast meie arvates tuleb järgnevatele seitsmele punktile keskenduda tuleb keskenduda koondumispõhimõttele, et meil on neli prioriteeti Euroopa Sotsiaalfondi raames. samal ajal tööhõive ja võitlus äh, töötuse vastu peaks olema kõige suuremaks prioriteediks, eriti just noorte inimeste hulgas, sest seal on tööpuudus kõige suurem. teiseks, meile meeldib see uus lähenemine, äh, mitmefondiline äh, põhimõte, teiseks meil on väga hea meel ka mitmetasandilise valitsuse kontseptsiooni ja partnerluse üle ja see, et üks et artikkel viis põhireeglitest kehtib kõikidele tõukefondidele. sotsiaalpartnerite kaasamine ja partnerluslepingud on samamoodi väga tähtsad meil on ka väga hea meel selle Euroopa Liidu eesmärgi üle administreerimist lihtsustada, eriti just äh, ühtekuuluvusfondi puhul. selle puhul, et on paika pandud teatud kindlad summad, äh, äh, mis teeb tööd palju lihtsamaks ja lihtsustatud protseduurid ka. siis veel see, et keskendutakse orienteeritud projektidele ilma kuigi vahepeal on vaja ka veel äh, riiklikes administratsioonides muudatusi teha ja meie jaoks on väga tähtis, et Ähm, sotsiaalpartnerite võimet suurendatakse, sellepärast et nemad võivad majanduse käimalükkamisel väga suurt rolli mängida. teiseks tuleksin nüüd problemaatiliste punktide juurde selles ettepanekus. kõigepealt partnerluse osas meie jaoks on väga tähtis see sotsiaalpartnerite eriline roll ja et seda tuleks paremini tunnustada, eriti just kahes väga tähtsas valdkonnas, nimelt tööhõive ja haridus ja see, mis puudutab oskusi ja elukestvat õpet peale selle positiivne signaal hea valitsemise ja partnerluse elluviimise osas on see, et Euroopa Liidu sotsiaalpartnerid oleksid vähe kaasatud või vähemalt nendega peetaks nõu, kui välja töötatakse käitumisjuhist ja ühist äh, strateegilist raamistikku. ja mis puudutab institutsioonilisi aspekte, siis meie arvates on väga tähtis, et Euroopa Sotsiaalfondi komisjoni mainitakse ka määruses, nii nagu seda tehakse praegu kehtivas määruses ja prioriteetide osas ähm, meie jaoks oleks äh, tähtis, et äh, kutseõpe tuuakse eraldi välja kümne äh, üldise eesmärgi osas regulats-, määruses, siis praktikakohtade arendamine kui uus prioriteet investeeringute all, sellepärast et praktikakohtadega on võimalik tõhusalt mõõdeta töötuse vastu ja siis me tahaksime, et äh, toodaks ka ärimudelite siire eraldi välja, äh, eriti just äh, uute ettevõtete loomisel. ja kokkuvõtteks, me oleme komisjoni ettepanekuga suures osas nõus ja nüüd parlamendi ja nõukogu ülesandeks on esimest versiooni parandada ja meie oleme valmis teile abi osutama ja tahtsin ka öelda, et meie oleme oma seisukohta praegu välja töötamas ja oleme nõus sellega teile edastama. suur tänu! Merci beaucoup pour... Euh, suur tänu! Euroopa töötajate ja tööandjate keskusest härra David Ansion. suur tänu! suur tänu selle võimaluse eest, et me saame avaldada oma arvamust Euroopa Sotsiaalfondi kohta. me arutame siin väga olulist teemat Euroopa sotsiaalmudeli jaoks, eriti praegusel ajal, kui meil on väga palju probleeme. siin on arutelu erinevate teenuseid, teenuste eelarvetega, suures osas on valdkondades tehtud kärpeid kõikvõimalikes sektorites, samuti majapidamised peavad kärpima oma kulutusi, taristutele tehtud kulut-, kulutusi kärbime ning me tegeleme järjest rohkem ja rohkem praegu Euroopa tasandil lühiajaliste poliitikatega ning see on väga murettekitav. Euroopa Sotsiaalfond on üheks peamiseks vahendiks ning ning äh, poliitiliseks ja rahastamisvahendiks, mille tegevus on pikema perspektiiviga, e, mis on väga oluline, eriti pidades silmas eelseisvaid arutelusid strateegiliste lähenemiste osas loomulikult avalikud teenused, need on üldhuviteenused, ükskõik missugust terminit me nende kohta siis kasutame. ja nemad on esimesed, kes kasutavad Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. Euroopa Sotsiaalfond tervitab suhe, Euroopa Sotsiaalfondi suhet kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, ta tervitab seda, et arvestatud on sotsiaalset kaasamist ja teisi niisuguseid vajadusi, me oleme, meil on hea meel, et paika on pandud konkreetsed eesmärgid saavutada seitsmekümne viie protsendiline tööhõive, vähendada koolist väljalangejate arvu kümne protsendi võrra ning tagada see, et vähemalt nelikümmend protsenti noortest inimestest saaksid kõrghariduse diplomi. Nendes punktides on meil väga hea meel, et erinevate sotsiaals-, eh, sotsiaalse taustaga fondide vahelised suhted tugevnevad. meil on hea meel ka selle üle, et soovitakse lihtsustada haldusmenetlusi, meil on tarvis leida suurepärane ja töötav tasakaal ühelt poolt tegevuste ja teiselt poolt nende tarbijate vahel, kui me oluline peaks olema see, et inimesed, kes vajavad rahastamist, leiaksid kiiresti, kust nad saaksid rahastamist näiteks oma ettevõtte alustamiseks, sest et tihtipeale oma ettevõtte alustamise jaoks esmane investeering on liiga suur inimesele ise kanda. me võime loomulikult erinevatest valdkondadest ta, võtta üle häid kogemusi, näiteks kahetasandiline lähenemine, samuti erinevad viisid tagasiside andmiseks ja erinevad hindamise viisid. nüüd lisaks peaks olema avalike teenuste kasutamine tulevastes erinevates poliitikadokumentides selgemini välja toodud, samuti tuleb juhtida tähelepanu sellele, kui olulised on avalikud teenused, seda te-, pidamata tekstis kasutama, aga ta peab olema kasutatud selgelt. samuti tuleb tagada see, et eelarve vastaks nii meie kõrgetele ambitsioonidele kui suurtele vajad-, vajadustele. jätkuvalt peab Sotsiaalfond jääma oluliseks strateegiliseks instrumendiks ning selle varud ei tohiks kahaneda. mis puudutab investeeringuid, siis tahaksin natukene puudutada prioriteete investeeringute valdkonnas. tuleks investeerida kõigepealt loomulikult kriisi tagajärgedega võitlemisse, seda tuleb teha koostöös teiste fondidega, samuti investeerida oskustesse ja haridusse. Euroopas oleme silmitsi sellega, et järjest enam on meil puudu oskustest ja, aga on oskusi, mida ei ole vaja. meil on igasuguseid puudujääke selles vallas ülemaailmses uuringus tehti hiljuti kindlaks, et vahetevahel on tarvis strateegilised algatused programmist maha võtta, sellepärast et puuduvad oskused nendega tegelemiseks. investeeringuid viieteistkümne protsendi osa ulatuses energia valdkonda, need lähevad lihtsalt kaduma, sellepärast et puudub sobiv tööjõud Euroopas hoolimata tööpuudusest on ka töökohti, täitmata töökohti, sellepärast et puuduvad oskused ning kahe tuhande kümnendal aastal see täitmata töökohtade hulk isegi suurenes ja avalike teenuste valdkonnas on see olukord veel hullem kui üldiselt, sellepärast et tihtipeale on vaja väga konkreetseid ja spetsiifilisi oskusi. nüüd vananev tööjõud töötajate vanus järjest kasvab, keskmine vanus, ning järgmise kümne aasta jooksul on väga palju pensionile minejaid, sellega tuleb tegeda, leda, nii et demograafiline muutus on tegelikult tulevikus väga oluline. sellele tuleb vähe tähelepanu pöörata. vahemikus kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kuusteist on noorte arvu hinnatud väiksemaks kui varasemal perioodil ning suureneb vajadus oskuste üleandmiseks erinevate põlvkondade vahel. ettevõttest lahkuvad töötajad peaksid oma oskused üle andma nooremale põlvkonnale seda kõike mõjutab ka loomulikult demograafiline muutus. kõikidel ülaltoodud põhjustel ja veel paljudel põhjustel, mida ei ole nimetatud, oleme me väga huvitatud arutelust parlamendi ja nõukoguga selle väga olulise teema tuleviku üle ning me loodame viljakale koostööle tulevikus. suur tänu! Merci beaucoup. Euh, nous en... suur tänu. nüüd on meil valitsusvälised organisatsioonid ja annan sotsiaalplatvormi presidendile härra Conny Reuterile sõna. suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin täna rääkida, ma arvan tõesti, et me ei räägi siin jälle mitte mingist uuest projektist, programmist. Euroopa Sotsiaalfond on väga tähtis just kriisi ajal. sellepärast, kui Euroopa Sotsiaalfond ei pea kinni oma eesmärkidest, siis väga paljudes riikides olukord harveneb probleemiks ei ole mitte ainult tingimuslikkus, vaid probleemiks on see, et fondide vahendeid ei kasutata. on mitmeid äh, miljoneid tõukefondide raha, mida kasutatakse vääriti ja niimoodi ei ole sotsiaalpartneritel või mittetulundusühingutel võimalik näha, kus tõesti on abi kõige rohkem vaja ja sellega vähendatakse administratsiooni tõhusust öö, äh, äh, leidmaks, kus on probleemid, kus on vaja midagi parandada, kus on vaja kvalifikatsioone tõsta. me oleme kõik nõus, et meil on vaja keskenduda Euroopa Sotsiaalfondile ja selle vajadustele ja sellepärast äh, Euroopa Sotsiaalplatvormi liikmetel on väga hea meel, et on see arutelu siin äh, korraldatud ja siin alguses öeldi, et me ei peaks rääkima makromajanduslikest tingimustest, ma saan aru, et see võtab küll kaks kolmandit minu kõneajast ära, kuid samal ajal see on väga tähtis küsimus, sellepärast et äh, ei äh, ole siin mõtet karistada neid riike, millel on vaja uuesti majanduskasvu turgutada. ja kui öeldakse, et sotsiaalfondi rahasid ei peaks kasutama sellepärast, et äh, finants ja ähm, eelarvepoliitikas on tehtud mingeid vigu. minu arvates on väga hea, et Euroopa Sotsiaalfondi raames tuleme me tagasi kahe lähtekoha juurde. esiteks, nii nagu juba siin eelkõnelejad ütlesid, me ei räägi praegu enam tööhõivestrateegiast. Euroopa aruteludes, vähemalt kodanikud saavad sellest liikmesriikides niimoodi aru, tööhõive ei ole see, millest räägitakse. sotsiaalsed küsimused on moest väljas ja sellepärast on väga raske Euroopa institutsioone ja kodanikke uuesti ühise laua taha tuua ja rääkida tulevastest arengutest, nii et Euroopa Sotsiaalfondil on poliitiline dimensioon ja seda ei tohiks alahinnata Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on ka tegelikult meie arutlustest kadunud ja see tuleb uuesti tuua aruteludesse tagasi, sellepärast et jätkusuutlik, nutikas, kaasav areng on see, mida meil on vaja. jah, sotsiaalplatvorm, valitsusvälised organisatsioonid leiavad, et meil on vaja jätkusuutlikku, nutikat arengut, aga meil on vaja ka kaasavat majanduskasvu ja kui me räägime kaasavast majanduskasvust, siis Euroopa Sotsiaalfond mängib siin kõige tähtsamat rolli me oleme teinud äh, sotsiaalplatvormina ka oma kuigpaketi ettepaneku, mitte sellise kuigpaketi, mille teie välja töötasite, vaid meie kuigpakett on palju sotsiaalsem. me oleme teinud kuus ettepanekut, esiteks Euroopa Sotsiaalfond peaks keskenduma sotsiaalsetele eesmärkidele ja ma arvan, et ka siin kojas on tegelikult kõik nõus selles osas või vähemalt siin valdkonnakomisjonis, et seda tuleks teha ja et tuleks tõesti paika panna, mis on tegelikult aktiivne kaasamine, äh, mis on äh, sotsiaalne kaasamise kaudu eh, vaesusevastane võitlemine ja nii edasi. ja nagu siin meil on juba olemas esimesed vahendid nagu vaesusevastane Äh, võrgustik, meil tuleb võidelda ka diskrimineerimise vastu, meeste ja naiste äh, vaheline ehk siis sooline võrdõiguslikkus on väga tähtis. meie kuupaketi teiseks punktiks on üldise rahastamise küsimus. jah, meil on väga hea meel ja vahel komisjon leiab, et mittetulundusühingud äh, ei ole võimalik valitseda. jah, me oleme valitsusvälised, meil ei ole mingit valitsust vaja, kuid see, mis meile praegusel hetkel nii väga meeldib, on see, et meile on pandud kakskümmend viis protsenti Ühtekuuluvusfondi rahast. praegusel hetkel me ei tea, milliseks on äh, finantsraamistiku arutelu tulemus, kuid see kahekümne viie protsendiline osa peaks siiski jääma paika. siis äh, eelarve meile meeldib see et, et kakskümmend protsenti pannakse paika sihtotstarbeliselt võitlemaks sotsiaalse kaasamise eest ja vaesuse vastase, vaesuse vastu. ja me kardame, et ei tohiks isegi mitte mõelda selle peale, et seda protsendimäära vähendatakse. siis neljandaks, partnerlus. jah, meie sotsiaalpartnerid oleme sõbrad ja meie leiame, et äh, tööhõive küsimus on sotsiaalse dialoogi küsimus ja ei ole mõtet selle taha küsimärki panna. kuid mis saab nendest, kes ei ole kaasatud sotsiaalsesse dialoogi? sellepärast, et äh, neil on madal kutsekvalifikatsioon, nad on tööturult väljas ja nende vajadused äh, vajaduseks ei ole mitte kutsekvalifikatsioon, vaid nad tuleb kõigepealt ta-, tuua uuesti ellu tagasi, neil tuleb aidata oma elu struktureerida, neil tuleb anda tagasi midagi, mis on tööturu äh, sarnane ja minu organisatsioonid on sellel ajal võidelnud ja tööd teinud juba üle kahekümne viie aasta ja ma arvan, et me oleme tõesti väga professionaalselt seda asja teinud, me näeme, et sotsiaalne kaasamine, sotsiaalne aitamine, sotsiaalne saatmine on see, millega on meil võimalik aidata neid inimesi ja tegemist ei ole võitlusega sotsiaalse partnerite ja sotsiaalsete mittetulundusühingute vahel, vaid tegemist on üksteist täiendavate organisatsioonidega ja ma arvan, et seda tuleks veel kord välja tuua siis number viis meie paketis. mitte ainult partnerluspõhimõtete küsimus, vaid ka äh, mittetulundusühingute rahastamine on tähtis praegusel hetkel sotsiaalteenuste pakkujad, sotsiaalsed mittetulundusühingud on, kes on kaasatud kutse ja täiendõppesse, neil ei ole mingit Äh, juurdepääsu sellele rahastamisele. olukord erinevates liikmesriikides on erinev, see sõltub liikmesriikides. teatud liikmesriikides, ma ei räägi nüüd siin mitte Ungarist, vaid ka teistest riikidest, poliitilistel põhjustel sotsiaalsed mittetulundusühingud, sotsiaalteenuste pakkujad, eh, kodanikuühiskond on täiesti ära lõigatud nendest fondidest ja nii et meil tuleb tõesti midagi teha, nii nagu siin tööandjad ütlesid kui me tõesti üritaksime oma vajadusi välja selgitada ja vaadata, kuidas meil oleks võimalik äh, omavahel kokku tuua inimesi, kes vajavad ja kellel on, mida pakkuda, siis me tegelikult vastaksime ka rohkem sotsiaalsele reaalsusele ja on täiesti selge, et seda saaksid teha sotsiaalpartnerid, aga ka sotsiaalsed mittetulundusühingud. ja seepärast ma arvan, et oleks väga tähtis, et just väikeste ettevõtete oleks äh, lihtsustatud protseduur, nii nagu ka proua Morin Chartier oma ettekandes ütles, et äh, lihtsustamine ei peaks kehtima mitte ainult administratsiooni kohta, vaid äh, lihtsustamise kaudu on võimalik ka äh, fondide vahendite raha tõhusamalt kasutada. on kindlasti küsimusi, mille üle teie veel aru tahate pidada, ma ei tea, palju mul nüüd kõneaega on, kolm või neli minutit, me peame arutelu jätkama tõesti, Euroopa Sotsiaalfond seisab uute väljakutsete ees ja need tulenevad ka demograafilistest muudatustest. mis on siis meie eesmärgiks? kas me keskendume nendele noortele inimestele, kellel ei ole juurdepääsu tööturule või me keskendume ka nendele, kes on üle viiekümne viie aastased, sellepärast et Euroopa Liidul on ka eesmärke rohkem äh, vanemaid inimesi äh, tööturule kaasata ja me teame, milline on praegune olukord, kui te olete viiskümmend, viiskümmend kaks või viiskümmend viis aastat vana ja tööst ilma jääte ja teile pakutakse palju madalama kvalifikatsiooniga tööd, siis on tegelikult väga raske olukord nüüd me peaksime mõtlema selle peale, kuidas Euroopa Sotsiaalfond paremini eh, ei keskenduks mitte ainult töövõtjate eh, eh, ja vanemate töövõtjate kaasamisele, vaid ka sisserändajate kaasamisele ja ka nende inimeste kaasamisele, kellel ei ole tegelikult antud praegu mitte mingit juriidilist õigust äh, olla Euroopa Liidu, liidus, aga nad siin siiski on, välja neid ei ole saadetud ja nad tuleb kuidagi kaasata. kui me räägime majandusest ja so-, ja tööturgudest, siis me ei räägi siin mitte ainult äh, tööstussektorist ja keskkonnasäätlikest äh, töökohtadest, vaid me peame mõtlema ka hoolduse sektorile. ka siin on tõesti jällegi vajadused kasvamas, eriti just kutsekvalifikatsiooni osas me oleme praegu väga erilises olukorras äh, ja meile tõesti meeldivad need ettepanekud, mis on tehtud. sellegipoolest on võimalik asju paremini teha ja lõpetuseks suur tänu, et andsite mulle võimaluse rääkida sellest küsimusest, ma arvan, et sotsiaalse Euroopa ja sotsiaalse eh, heaolu ühiskonna jaoks on meil vaja sotsiaalmudelit ja Euroopa Sotsiaalfond on kohe kindlasti üks tähtis osa sellest. Euh, euh, aitäh, viimane külaline siin selles plokis esindab eh, Euroopa ettevõtete võrgustikku proua Sian Jones, kes koordineerib poliitikat oma võrgustikus. Teil on kümme minutit kõneaega. Um, the... suur tänu ja suur tänu, et te kutsusite mind teie ette kõnelema. niisiis, paar sõna vaesusvastasest võrgust. me oleme valitsusväliste organisatsioonide sõltumatu võrk eesmärgiga võidelda äh, vaesuse ja sotsiaalse eraldatuse vastu, meil on kolmkümmend platvormi erinevates riikides ning me oleme väga huvitatud sellest, et osaleksid otseselt vaesusest puudutatud inimesed. ja loomulikult ka on meil sotsiaalne platvorm, jah, niisiis algatuseks ma tahaksin öelda selgelt, et meie jaoks on komisjoni ettepanekud Euroopa Sotsiaalfondi osas äärmiselt positiivsed ja kõik ühed kasulikumad asjad, mida me näeme kaks tuhat kakskümmend strateegias ning me näeme, et meie lobitöö on tõesti kuskile jõudnud, sellel on meil väga hea meel. algatuseks tahan öelda, et meile meeldivad eriti kaks valdkonda. esiteks vaesuse vähendamise vastase võitluse selge, vastane selge võitlus, kakskümmend protsenti vähendada vai-, vaesust ning teine valdkond, mis meile eriti meeldib, on see partnerluse küsimus ja eriti alt üles alustamine, kogukonna tasandil algatuste toetamine, lihtsustamise toetamine ning äh, tulemuste saavutamine, mis oleks valitsusvälistele organisatsioonidele lihtsam. eesmärkide tugevdamisest räägin ma natukene hiljem täpsemalt. nüüd me arvame, et ESF üksi ei suuda vaesuse vastu võidelda, seega me peame kaasama kõik tõukefondid sellesse, aga me ei saa seda teha, kui meil ei ole mingisugust sotsiaalse kaasatuse kohandamise klauslit ja samuti hindamissüsteemi. ma ei hakka siin väga pikalt sel teemal rääkima, aga nimetan ka seda, et tingimuslikkus on väga oluline, ting-, meil on hea meel, et see tingimuslikkuse küsimus on siia kaasatud, sellest räägin pärast natukene. aga peamiselt tahaksin ma puudutada küsimust, mida Euroopa Sotsiaalfond saaks teha, et tõesti reaalselt vaesust vähendada. kaheksakümne, kahekümneprotsendiline vaesuse vähendamine on suur olul-, suur ja olulise tähtsusega eesmärk, sellest me peaksime kinni pidama, komisjon on märganud, et meil on tarvis parandada oma tegevust, ühtekuuluvusfondi käsitlev raport ütles, et edusammud, mida me saavutame, on suhteliselt aeglased ja tegelikult juba oma esialgse programmiga me ei ole eriti edu saavutanud ainult. ainult kaksteist protsenti sotsiaalfondi vahenditest kasutatakse hetkel vaesusevastaseks võitluseks, seda on väga vähe, või vaesus ja sotsiaalne tõrjutus oli kriisi tulemusega nii ehk naa kasvamas ja samuti kasvatasid seda veelgi kärpemeetmed. kriisi sotsiaalset olukorda ja selle tagajärgesid käsitlev raport on toonud välja arvud, kuivõrd on vaesus ja sotsiaalne tõrjutus kasvanud. loomulikult see on halvemaks läinud. meil on üle kolmesaja tuhande inimese, kes on väga suures vaesuses, kusjuures see on tegelikult ainult äh, jäämäe tipp, sellepärast et meil ei ole täpseid andmeid. kaheksa protsenti inimestest, kes töötavad, on ikkagi vaesed, seega töökoha saamine ei tähenda alati teed vaesusest välja. nii et esiteks me peame vaatama tööhõivet, aga me peame vaatama ka sellest kaugemale, meil on tarvis terviklikke lahendusi ja need tervislikud, terviklikud lahendused vajavad ka täiendavaid investeeringuid. nii et me peame võtma ja koguma igasugust infot, edastama seda ning näitama, et meil on tarvis täiendavaid investeeringuid, kui me soovime saavutada seda eesmärki et, et kakskümmend protsenti vaesus vähendab. nüüd toiduabi, praegusel hetkel öeldakse, et toiduabi peaks jääma selle kahekümne protsendi vaesuse vähendamine sisse. meie arvates see ei ole hea mõte ja toiduabi on kasulik, aga toiduabi ei ole tegeliku strateegia vaesusega võitlemiseks. see on lihtsalt asi, mida me kasutame inimeste puhul, kes on hetkel väga halvas olukorras, aga see ei ole strateegia va vaesusevastaseks võitluseks. seega minu arvates toiduabi peaks käima teisele eelarvereale, mitte üldises vaesusevastase võitluse eelarvereale. teiseks tuleks meil temaatilise ta, temaatilisi eesmärk, eesmärke ja strateegiaid ümber vaadata. me ei pea võtma endale eesmärgiks mitte lihtsalt tööhõivet, aga kvaliteetset ja väärikat tööhõivet, sellepärast et tööhõive tegelikult iseenesest ei ole garantii vaesusest välja rabelemiseks. me peame pöörama tähelepanu sellele, et inimestel oleks juurdepääs tööhõivele, mitte ainult see, et neil lihtsalt mingi töökoht on. me peame pikaajalistele töötutele, kuid mitte ainult neile, vaid kõikidele vaesusest puudutatud ühiskonnagruppidele pakkuma pikaajalist ja personaalset abi. juurdepääs tööturule on asi ja aktiiv on oluline. aktiivne kaasamine on asi, mida mul on hea meel näha, aga oluline on ka see, et mida me mõistame aktiivse kaasamise all. E-, esiteks juurdepääs, pääs töödu, tööle, juurdepääs teenustele ja üldine kaasatus, mitte lihtsalt mingi niisugune kaasatus. niisiis, nagu öeldud, me peame minema kaugemale tööhõivest ja tööhõive on oluline, aga meil on tarvis terviklikke lähendusi, tagamaks, et inimesed saavad juurde just õigetele teenustele. väga tähtis on teenustele juurdepääs, aga õigetele teenustele juurdepääs. nüüd ma tahaks rääkida veel natukene Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidega ühildumisest. see on väga oluline, sellepärast et niisugune eesmärk on ka neil olemas, aga me soovime, et erinevatele eesmärkidele pühendataks võrdselt tähelepanu, sellepärast et me kardame, et võib-olla vaesuse vähendamine jääb natuke tähelepanu alt välja, see ei ole õige, vaesuse vähendamine on äärmiselt olulise tähtsusega eesmärk, seetõttu on tarvis luua sotsiaalse hindamise süsteem, mis võimaldaks hinnata, kuidas Euroopa Sotsiaalfond on oma rolli täitnud. me ei saa sõltuda ainult konkreetsetest näitajatest. hea küll, kui palju inimesed on saanud töökohti, aga meil on ka tarvis niisuguseid nii-öelda pehmeid näidikuid, mis näitavad näiteks liikumist töökoha saamise poole ja nii edasi ja nii edasi. meil on tarvis ka koordineeritust sotsiaalfondi ja erinevate paika pandud eesmärkide, näidikute ja muude niisuguste asjade vahel. meil ei ole tegelikult konkreetset äh, aruandmismehhanismi, kui suures tegelikult peaks olema, sellepärast et see võimaldaks meil tegelikult jällegi palju terviklikumalt läheneda vaesusele ja sotsiaalse tõrjutuse küsimusele. jällegi nüüd konditsionaalsus, see mitte ainult ei ohusta tulemuste saavutamist, vaid annab jällegi juhi rolli mõningatele üksikutele valdkondadele ja siin on tegemist nagu niisuguse kahekordse karistamisega, sellega karistatakse nõrgemaid valdkondi ja see ei ole õige. nüüd partnerluse küsimus, jällegi väga oluline ja mitte ainult vabaühendustele. siin me peaksime tunnustama, et vabaühendustel on tegelikult olemas kogemus töötada kõige vähem soodsas olevate rahvastikugruppidega, nad teavad, kuidas nendega tööd teha, nad teavad, kuidas aidata neid äh, tööturule tulla ja nii edasi. praegusel hetkel oleme me palju teinud koostööd struktuurifondidega, aga see muutub järjest raskemaks ja raskemaks ning oluline on nimetada, et partnerite kaasamine kõikides staadiumites, nii kujundamisel, rakendamisel kui programmide hindamisel on oluline. me peame rõhutama partnerluspõhimõtte tähtsust, me peame pakkuma tehnilist abi, see on eriti oluline väikeste vabaühenduste aitamisel, me peame ka toetama neid suure toetuste, suurte üleilmsete toetustega samuti tuleks tegeleda võimekuste rajamisega liikmesliigi üleselt, eriti äh, esmaolulistes piirkondades. me üldiselt oleme rahul kõigi nende ettepanekutega, mis on tehtud. meile, nagu juba öeldud, on vaja vabaühenduste sõbralikumat suhtumist, olukorra lihtsustamist, konkreetseid ühtseid ma-, maksumäärasid ja nii edasi ja nii edasi. nagu nii et igasugune rahastamine on väga olulise tähtsusega vabaühenduste jaoks. nüüd piiriülene koostöö, meile meeldib, et see ettepanek on tehtud, aga samuti peaks midagi tegema selleks, et ka vabaühendused saaksid riigiülestele programmidele juurde, meil on tarvis neid selles valdkonnas toetada ning samuti selles valdkonnas arendada sotsiaalset kaasatust suur tänu. nüüd me kuulsime väga põhjalikku ülevaadet. tundub, et ettevõtete esindajad ei ole meie hulgas täna. nii et meil olid kohal ainult sotsiaal, sotsiaalpartnerid, kes on nüüd oma et, esi, oma esitlused ära teinud nüüd ma annan sõna kõigepealt algavad parlamendiliikmed, sõnavõtad kõigepealt härra Toomas Mann. aitäh, mul on väga hea meel, et Euroopa Sotsiaalfondi küsimuses äh, on ähm, meil äh, äh, summad suurendatud nelja, kaheksakümne ühelt miljardilt kaheksakümne neljale. me tahame, et seda raha kulutatakse tõhusalt ja me tahame Äh, ise ka väga tõhusad olla. mind üllatas see, et öeldi, et Euroopa Komisjoni ettepanekus, äh, et me soovime ühiseid äh, tulemusi ja väljundi kriteeriumeid juurutada, ma lähtun sellest, et meil on need kogu aeg olemas olnud, et me oleme ju koostanud äh, bilansse ja vaadanud, et mis mingites riikides toimub ja, ja toimib ja mis ei toimi, et me peame vaatama, et kas tegemist on selliste in-, kriteeriumitega, indikaatoritega, millega me saaksime paremini toime tulla ning teine märkus, me kuulsime siin äh, kõnelejate käest, et mõningates liikmesriikides äh, koostöö äh, sotsiaalpartnerite ja vabaühendustega ei ole hästi toiminud ja seetõttu ma rõhutan, et väga oluline on öelda, et üks osa rahast ESF-ist tuleb suunata võimekuse suurendamisse selleks, et äh, kodanikud ja ettevõtted ja sotsiaalpartnerid saaksid öelda, et äh, meil on osalus selles, see on väga oluline. Äh, oluline on võimekuse suurendamine, oluline on see, et oleks võimalik läbi viia koolitusi, et suurendataks teadlikkust, kui oluline see on, sotsiaalpartnerite kaasamine on, sest et muidu jääb mulje, et me töötame vaakumis, mingi mingit edasiminekut ei ole, ma arvan, et see on äärmiselt oluline element. kõigis Euroopa Parlamendi resolutsioonides oleme ikka ja jälle näinud, et sotsiaalpartnerluse tugevdamine on meil väga hästi edenenud ja ol, väga, seda olulisem on selle hea juurutamine liikmesriikides, te kindlasti annate panuse sellesse. mul on üks äh, lisandus Elizabethi raportisse, meil on äh, su-, suurepärane mõi-, mõiste, me tahame sotsiaalset innovatsiooni toetada, see kõlab väga hästi, ma, minu meelest on see väga hea, aga kuidas see sotsiaalne innovatsioon välja näeb, kus seda näha on? ma tahaks teada, et äh, milles see innovatsioon seisneb, mul oleks väga hea meel, kui need erinevad sotsiaalsed meetmed, mis meil need olemas on, kui me neid ellu suudaks rakendada, siis oleks tõesti äh, variant midagi saavutada. aga lihtsalt, kui me ütleme, et tegemist on innovatsiooniga, siis äh, need kenad sõnad minu meelest on liiga vähe. ning viimane asi äh,, kokkulepped, me peame vaatama, kuidas need toimivad, me peame tõesti kõik äh, tõhususe kallal tööd tegema, ka Euroopa äh, saadikud. me oleme koht-, korduvalt märganud, et asjad tegelikult veel ei toimi, me peame tulemusi äh, saavutama, komisjon kindlasti ka tegeleb prioriteetide seadmisega. lõpetuseks tuleb võib-olla öelda, et võib-olla on vahel mõni prioriteet vaja välja jätta ja öelda, et me keskendume neljale või viiele, aga tõesti viime nad ka ellu ellu niimoodi, et inimesed need ka tunnetavad ja kui me seda teinud, sellega hakkama oleme saanud, siis see on äärmiselt oluline olnud. ja Elizabeth, meil oli eile proua Morani show, meil on täna ka proua Morani show'd, nii et praegu on tõesti meil head päevad ja prantslasi on meil väga vaja äh,. härra Dardin ja pärast teda ei proua Jazlovetska. härra Dardin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 sõnavõttude eest, tegemist on tõesti väga hea panusega meie töösse selles kriisiajas, mis meil praegu on ja mis kahjuks veel järgnevatel aastatelgi jätkub. mis puudutab äh, neid sõnavõtte, siis me, neist võiks rääkida pikalt, aga ma keskendun mõningatele elementidele, mul on äh, hea meel mõningate asja, ettepanekute üle ja ma olen nendega nõus, eriti kui räägitakse sellest, et kakskümmend protsenti vahenditest võiks minna äh, vaesuse vastu võitlemisse, see on oluline element, ja see täiendab seda eelmise aasta lõpul koostatud vaesuse vastas-, võitluse raportit ning mul on hea meel ka eh, üleminekupiirkondade mõiste üle, see on väga oluline. võib-olla oleks vaja asju veidi täpsustada, vaja oleks, et eh, võimalikult paljud Euroopa kodanikud saaksid kasu sellest, eh, nendest vahenditest ning mis puudutab seda hindamise ja tulemuste äh, mõistet, siis väga oluline, siis on väga oluline selleks, et äh, fondi äh, vahendeid hästi kasutada, tõhus kasutamine on äärmiselt oluline element, seda minu eelkõneleja just rõhutas, ma arvan, et meil on vaja kõiki partnerite ettepanekuid, kuidas kasutada võimalikult hästi ja maksimaalselt ära neid vahendeid. sellest ei piisa, et meil on lihtsalt rohkem vahendeid, neid on vaja äh, koha peal tõhusalt kasutada. ning äh, veel üks äh, teema, mida tõstatati ja mis minu meelest on oluline, on fondide parem koordineerimine, vahendite parem koordineerimine, ma siin äh, Äh, viitaks äh, globaliseerumisega kohalemise fondile, nagu tegi ka üks esineja, oluline on see, et me säilitaks äh, iga fondi puhul spetsiifilised eesmärgid, nii et me selle koordineerimise kaudu ei tohiks silmist kaotada iga fondi erinevaid spetsiifilisi eesmärke, ma arvan, et olu-, hea on ka äh, Euroopa Sotsiaalfondi missiooni ja vahendeid suurendada, mis puudutab siin eriti näiteks ka toiduabi, aga ma ei arva, et et see eesmärk, et meil oleks nelikümmend protsenti, mis on selgelt ette nähtud võitluse võitleks äh, tööpuuduse äh, vähendamise vastu, et äh, tööhõive suurendamise eest, et need, see on äärmiselt oluline. meie esinaine ei soovinud seda siin praegu lõputult käski, seda teemat siin väga käsitleda, aga nüüd ma jõuan siit äh, selle juurde, et ma ka ei toeta seda tingimuslikkust ja see on kõik minu poolt praegu. proua Jaslovitska, palun bardzo często krytycznie oceniamy efektywność wykorzystania funduszu społecznego aitäh, väga tihti me kuuleme seda kriitikat, mis puudutab äh, Sotsiaalfondi vahendite äh, tõhusat kasutamist. eile korraldas proua Morin väga kasuliku kohtumise ekspertidega, mis näitas meile, milline vahe on inimeste võimekuse äh, ja võimete ja tööturu või vajaduste vahel. üks küsimus, kas te näete, et on võimalik innovatiivseid tegevusi läbi viia selleks, et kohandada eh, töötajate kvalifikatsiooni ja, ja Sotsiaalfondi poolt rahastatavaid koolitusi eh, tööturu vajadustega. meie fond, me korraldasime äh, projekti Saksamaal ja selle jooksul, üks kord kolme kuu jooksul, töötajad vastavas piirkonnas andsid meile teavet, et äh, millised võiksid olla nende potentsiaalsed vajadused, milliseid töötajaid neil vaja oleks, milliseid, äh, millist kvalifikatsiooni kahjuks aga me pidime selle programmi peatama. nüüd äh, on neliteist aastat mööda läinud ja meil ei ole olnud enam võimalik sellist projekti läbi viia. kindlasti oleks meil aga sellist teavet vaja selleks, et inimesi koolitada, et me teaks, millistes valdkondades meil inimesi vaja on. meil on mõningad, mõningane teave, mis võimaldaks meil teha järeldusi tuleviku jaoks ja meil on vaja teada, et mida meil vaja on kas teil on ettepanekuid, et kuidas paremini kasutada Euroopa Sotsiaalfondi võimalikult hästi ja kuidas toetada neid inimesi, kes tahavad tööturule tagasi tulla? proua Schröter ja siis proua Kinga Künts, palun. Ähm, jah, suur tänu. suur tänu nende sõnavõttude eest ja me, mulle väga meeldiks, kui me saaksime kirjalikult äh, need ettekanded, ma üritasin küll kirjutada ja märkmeid teha, aga see oli liiga palju ja liiga kiiresti siin. oli väga palju häid ettepanekuid, mida mina tahaksin üle võtta selleks, et seda määrust muuta. teiseks räägiti siin asjadest, mis üldises määruses mängivad väga palju, väga suur, palju mis mängivad palju suuremat rolli kui Euroopa Sotsiaalfondi määruses. ja sellepärast on minu jaoks tähtis, et me võib-olla nende ettepanekute puhul või neid teie kõnede puhul, mis te meile kirjalikult annate, ütleksite ka täpselt, mida te tahaksite, et üldises määruses Euroopa Sotsiaalfondi osas, tööhõive osas, sotsiaalse kaasatuse ja vaesusevastase võitluse osas äh, juurde lisaksid, sellepärast et äh, kaasrahastamise finantsvahendite, finantsreeglite puhul on äh, äh, põhiprotsendid juba seal ju paika pandud, ehk et milli-, kui palju siis igale liikmesriigile eraldatakse. Euroopa Sotsiaalfondi määr liikmesriikides. selle eest võitlevad ju liikmesriigid äh, Äh, vähemalt osa nendest selle kaotamise eest ja ma arvan, mis puudutab olukorda siinkohas, siis mulle tundub, et ainult tööhõivekomisjon on nende protsendimäärade poolt. tahtsin seda lihtsalt veel kord selgelt välja öelda. mulle torkas silma, et äh, keegi teist oma kõnede seda ei öelnud, aga minu arvates on see partnerluspõhimõtte osas nii tähtis. nimelt, et need erinevused artikli kuus 6 sees, sest artiklis kuus on räägitud ainult äh, hea kvaliteediga partnerlustest ja seal on ainult teatud osa liikmesriikidest, mitte ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja seda ei maininud mitte keegi. minu jaoks on aga tegemist väga tähtsa küsimusega ja sellepärast oleks mul väga hea meel, kui te selle kohta veel midagi ütleksite. siis, kui me vaatame, milline on olukord ja kui te ütlete, et peaks olema eraldi eelarverida, siis see on liiga utoopiline nõudmine, mõeldes, et tegelikult me räägime sellest, kas meil üleüldse Euroopa Sotsiaalfondi, et ülejäänud sotsiaalsete meetmete jaoks on ka ikka piisavalt raha. teiselt poolt aga on meil tegemist olukorraga, kus kuus liikmesriiki sõltuvad sellest rahast mis äh, suure tõenäosusega esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist enam aga kellelgi kasutada pole. nii et minu arvates oleks mõistlik, äh, mõeldes praegusele eelarve olukorrale, komisjonilt äh, nõuda selle küsimuse Euroopa Sotsiaalfondi kaasamist, sellepärast et siis oleks meil esiteks raha nende inimeste jaoks, kel-, ja me saaksime vähemalt vähekese, väikese osa sellest probleemist lahendada. ja et me teiselt poolt oleks meil võimalik äh, see sõltuvus äh, läbi murda, sest me saaksime seda küsimust teiste meetmetega kombineerida nii et minu arvates võiks see sinna sisse jätta, sellepärast et tõesti järgi on jäänud ainult äh, käputäis liikmesriike, kes sõltuvad ja seepärast peaks olema lähenemine teistsugune. mind üllatab aga, ja see on minu viimane lause, et Eh, mitte kordagi ei rääkinud sellest koondumise küsimusest Euroopa Sotsiaalfondist. sellele küll vihjati. jah, ühelt poolt on see hea, kui me vaatame, kas äh, artiklis üheksa üldises määruses, kus on üheksa prioriteeti kirjas, et kas need neli punkti, need neli prioriteeti on ära toodud, äh, kas nendest piisab või kas oleks vaja viit või kuud või äkki me ei peaks mitte midagi mainima, sellepärast et muidu läheb see küsimus liiga killustunuks. kas on mingi mõte selle kohta, et jah, neli prioriteeti, aga sellest äh, vähemalt üks, selleks, et äh, protsendimäärasid sisse tuua nii et tõesti, ma oleks tahtnud natukene konkreetsemaid mõtteid teilt, sellepärast et see me peame ju lõppude lõpuks ikkagi midagi sinna määrusesse sisse kirjutama. Madam Kinga Kunst, puis Madam Harkin. Kinga Kunst ja pärast proua Harkin. Uh, I think that it's a, uh, it is very important and very useful. suur tänu. see kuulamine on tõesti väga oluline ja sellele järgnev samuti. olles kuulanud teie kommentaare, tekkis mul mulje, et need partnerlused on väga olulised, mis meil on tekkimas inimestega, kes töötavad ESF-i määruse kallal, ehk siis raportöörid ja variraportöörid eh, parlamendi poolt ja siis teie hulgast need inimesed, kes väga sügavalt mõistavad, kuidas neid eh, fonde tuleks kasutada ja samuti, kes on sellega töötanud, nii nagu ütles proua Schröter, et see on kasulik meie kõikide jaoks ning tõesti, seetõttu ma paluksin et te saadaksite ka mulle isiklikult omad soovitused, sellepärast et võib-olla me saame neid ka kasutada kuidagi. samuti olen ma nõus sellega, et me oleme hakanud ühildama ja harmoneerima seda raammäärust öö, äh, koos kolleegidega, kes töötavad regioon, regionaalkomisjonis ja nendega, kes töötavad ka sotsiaalsete muutuste ja innovatsioonifondiga, sellepärast et väga oluline on see, et me näeme kogu seda tervikpilti muutumas ja harmoneerumas. tahaksin nimetada ka territoriaalpakti ning partnerluspõhimõtet, mis on siin üks olulisemaid teemasid. ning väga oluline on see, kuidas seda partnerlus küsimust rakendatakse ja kuidas komisjon seda jälgib. nii et kui me partnerlusest räägime, siis me tegelikult teame kõik, et rääkida on oluliselt lihtsam, kui seda tegelikkuses kasutusele võtta. nii et selle partnerluse küsimuse kontseptsiooniga me peame tõsist tööd tegema, samuti territoriaalse pakt, paktiga, kuidas kaasata koha peal sotsiaalpartnereid ja nii edasi ja nii edasi. meil on siin nagu kahekordne sõnum, ühest küljest on meil tarvis korralikku ellu rakendamist, et tagada fondide tõhus kasutamine. Fonde ei ole siiamaani piisavalt tõhusalt kasutatud, samas aga on meil tarvis ka tugevamat Euroopa Liidu kontrolli eesmärkide üle, eesmärkide täitmise üle ja riiklike strateegiate üle. me tõesti tahame, et riiklikud strateegiad peaksid kinni meie seatud eesmärkidest ja läheksid samas suunas kui kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. nii et äh, meile tegelikult on kõige olulisem see, et riiklikud strateegiad oleksid kaks tuhat kakskümmend strateegiate täitmise teenistuses. oluline on ka tagada proportsionaalsus, kakskümmend viis protsenti ühtekuuluvusfondist ESF-ile ja kakskümmend protsenti pühendatud vaesuse vastastele programmidele. ma tean, et ei nõukogu ega ka mõned liikmesriigid ei ole väga rõõmsad nende proportsionaalsete era-, eralduste üle. Need on kohustuslikud ja ma tean, et teie kõik toetate neid. minu arust ettepaneku projekt on suhteliselt karm ning ESF-i töörühm on teinud väga head tööd läbirääkimisel komisjoniga enne selle projekti koostamist. nii et ma arvan, et me peaksime säilitama seda väga positiivset lähenemist, püüdes reegleid lihtsustada ja teha ESF-i kättesaadavamaks ka väiksematele organisatsioonidele, kes on otseses kontaktis just nimelt nende ühiskonnagruppidega, kellel on tarvis ESF-i toetust oluline on ka see, et kui me räägime fondide harmoneerimisest, siis tuleb paika panna komplekssed programmid kohalike kogukondade jaoks, sest siiamaani on mingisuguseid programme, programmid on killustatud ja tegelikult ei ole ühtseid terviklikke programme. vot seda me peaksime ka tegema. niisiis. mulle tundub, et me saame üksteist siin suurepäraselt toetada, seetõttu ma ühest küljest palun, et ma saaksin teiepoolse info ja teisalt me üritame vaadata, et raammääruses välja toodud reeglitest kinni peetaks, kui me reguleerime sotsiaalseid muutusi ja kaasamist. nüüd proua Harkin ja kas veel mõni kolleeg soovib sõna? proua Pastos. hästi ja pärast proua Pastost on kõnelejate nimekiri suletud. proua Harkin, suur tänu ja suur tänu kolleegidele nende ettekannete eest paar punkti mul on, kui me räägime üleminekupiirkondadest ning vajadusest olla paindlik, aga samas ettevaatlik, siis ma olen igati sellega nõus, sellepärast et praegusest ajast alates on meie ettepanek võtta arvutuste aluseks null seitse, kaheksa, üheksa, nii et alles praegu hakkavad mõned piirkonnad, kellel tegelikult abi vaja on, näitama, et neil on abi vaja. nii et kui me ei ole piisavalt ettevaatlikud, siis me tegelikult võime jätta just välja hoopiski need piirkonnad, kes tegelikult on sattunud eriti viletsasse olukorda kriisi tõttu ja toetame hoopiski neid, kes tegelikult hakkavad juba kriisist välja tulema. ma ei tea praegu täpselt, missugust paindlikkust me peame kaasama, aga sellele tuleb igal juhul tähelepanu pöörata. suur tänu, et te meie kuuest seadusandlusest koosnevat paketti nimetasite. proua Könts nimetas partnerluspõhimõtet, ma olen vägagi nõus sellega. asi on selles, et ei piisa sellest, et partnerlus on kaasatud seadusandlusesse. väga oluline on analüüsida, kuidas partnerluspõhimõte tegelikult töötab eh, mõningates niinimetatud uutes liikmesriikides kahe tuhande neljandast aastast alates. seal oli, eh, selles osas anti välja üks dokument, mis kandis pealkirja eh, kaasamise illusioon, vot see on üks asi, millele me peame jätkuvalt tähelepanu pöörama, me peame ka tagama selle, et kõik need muudatused, mida me teeme erinevates dokumentides tõesti räägivad tegelikust kaasamisest ja et see kaasamine ka ter-, teoks saab. nüüd kogukonna algatused ja nende toetamine. paljud niisugused algatused on vabatahtlikud, ma ei hakka teie käest küsima väga konkreetset arvamust niisuguste asjade rahastamisest, aga rahastamine on vabatahtlikele organisatsioonidele samuti väga oluline, väga paljud neist tegelikult peavad pankadelt raha laenama ja ma tean, et paljud vabatahtlikud organisatsioonid ei soovigi Euroopa fondidest toetust saada, sellepärast et fondidest tulevad maksed on, tulevad niivõrd hilja, et neil sellest ei ole enam kasu. sellega tuleks ka samuti midagi ette võtta nüüd terviklik lähenemine aktiivsele kaasamisele, vaesuse vähendamine, kõiki neid küsimusi puudutati pealiskaudselt ja kui teil mingeid täiendavaid ideid on, siis ma suure rõõmuga neid kuulaksin, siis räägiti jällegi oskuste puudumisest ja mitte piisavast koolitusest, eile me rääkisime samuti sellest siin ning väga huvitav oli näha, et CDFOP-i esindajad ütlevad, et väga palju on meil nii ülekvalifitseeritud kui alakvalifitseeritud töötajaid, nii et me peame just võtma arvesse kohalikult tasandilt tulevat infot, missugust koolitust tegelikult on vaja ja kuidas tõsta ja parandada inimeste oskuste taset ja ma ootaksin nüüd teie seisukohti selles küsimuses. suur tänu, nüüd proua Pastos, proua raportöör, kas te soovite vastata kohe või kuulate veel viimase kõnelejaga ära? hästi, proua Pastos ja siis ma annan taas sõna proua raportöörile. palun, proua Pastos. suur tänu, proua esimees mina tahtsin sellest sõnast, sellest arutelust äh, osa võtta, sest see arutelu on minu jaoks väga tähtis. palju õnne kõigepealt kõigepealt äh, proua Elizabeth Morin-Chartier'le. tema rap-, ta on teinud väga head tööd ja suur tänu ka kõigile külalistele, kes siin sõna võtsid. uus Euroopa Sotsiaalse Fondi määrus mõjutab väga paljusid paika pandud eesmärgid on need kõige tähtsamad eesmärgid, mida me soovime ka Euroopa Sotsiaalfondi vahenditega täita. noorte tööpuuduse vastane võitlus on üks tähtsamaid ja meil tõesti peaks olema ka võimalus vahendeid selle probleemi lahendamisse suunata. ja peale selle tuleks seda kõike kasutada ka tööpuuduse määra vähendamiseks, sest äh, praeguse majandus- ja sotsiaalkriisi ajal on see paljudes liikmesriikides tõusnud investeeringud kutsekvalifikatsiooni ja kutsealasesse liikumisse, paindlikkusse, need on ka need valdkonnad, mis tuleb katta sotsiaalfondi vahenditega. ja ma arvan, et investeeringutega kutsekvalifikatsiooni on meil võimalik äh, luua ka konkurentsivõimelisemat äh, tööturgu selleks, et konkurentsitingimustes äh, üleilmsel tasandil ähm, läbi lüüa mis puudutab rakendamist, siis me teame, et kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani äh, rakendamine just kohapeal mängib väga tähtsat rolli. väga selgelt tuleb panna paika eesmärgid, tuleb leida korralik personal, hästi äh, koolitatud personal selleks, et meil oleks võimalik neid vahendeid siis ka kasutada kõikide vahendite kasutamine, kõikide kodanikele lähedal olevate vahendite kasutamine on väga tähtis, sellepärast et kodanikud peavad tõesti äh, kasu lõikama nendest vahenditest, eriti need, kes seda kõige rohkem vajavad. ja töötusevastane võitlus on tõesti väga tähtis ka selle fondi puhul ma arvan, et kuulsime väga palju selle kohta, et ei olda nõus äh, äh, sellega, et on siduvad eesmärgid paika pandud vahendite kasutamisel Portugal on programmiriik, meie peame väga palju äh, pidime väga palju vööd koomale tõmbama. ja meil on eriti just vaja, et kasutatakse seda üleminekuregiooni mõistet, meil olid juba konvergentsipiirkonnad, nüüd on meil üleminekupiirkonnad, tegemist on piirkondadega, mille jaoks äh, on äh, tõukefondide vahendeid väga vaja. siis sotsiaalpartnerite kaasamine ilma sotsiaalpartneriteta ei ole võimalik luu-, tagada fondide vahendite võrdset kasutamist ja sellepärast tuleb meil sotsiaalpartnerid kaasata kohe praegu, kuni selle hetkeni, millal me hakkame määrust rakendama. ja millal vahendid tõesti jõuavad ka nendeni, kelleni nad on mõeldud. selleks, et äh, me saavutaksime oma sotsiaalalased eesmärgid. Ehm, aitäh, ma omalt poolt ütleks ka natukene midagi, aga enne ma tahaksin rahustada meie kahte külalist, kes ehm, on siia tulnud järgmise päevakorrapunkti jaoks, härra Anderson, Anderson ja härra Messier, et me ehm, jõuame teie päevakorrapunkti juurde natuke hiljem, aga ärge muretsege meil, meile langetasime otsuseid, seetõttu on meil rohkem aega ja seda aega, mis meil algselt oli ette nähtud teie äh, kuulamise jaoks, me kasutame praegu selle arutelu jaoks, sest selle arutelu korralik lõpetamine on tõesti väga oluline, võttes arvesse meie komisjoni pädevust. ma tahaks äh, küsida meie, esitada veidi ebatraditsioonilise küsimuse meie külalistele, aga ma arvan, et sellistel kuulamistel äh, kui on vaja mõelda sellele, et kui hakkavad läbirääkimised määruse üle, siis äh, tuleb läheneda veidi äh, värskemalt sellele teemale, ei tohi öelda, et meie oleme seni teinud niimoodi, nii me ka jätkame ja ma olen äh, nõus äh, kõigega, mida siin öeldi äh, lihtsustamise kohta, aga minu jaoks on asi nii, et me peame siin tuginema kahele asjale ja meil on üks asi, mille me tihti ära unustame. nimelt see, et kui palju struktuurifondide halduse kaudu ja eriti Euroopa Sotsiaalfondi halduse kaudu me saame anda õppetunde hea halduse kohta ja mulle tundub, et et siin on vaja head tasakaalu, aga kui tegemist on piirkonnaga, mis ei ole üldsegi väga halvasti hallatud, nagu näiteks Ile-de-France'i piirkond Prantsusmaal, mida mina kõige paremini tunnen, et selles piirkonnas võiks sotsiaalfondi kasut-, vahendite kasutamine äh, anda panuse selleks, et vähendada, et parandada avalike vahendite kasutamist äh, ja aga ma saan aru, et paljud soovivad seda lihtsustamist ja et see lihtsustamine äh, peab toimuma protsentsi, protsessi alguses ja lõpus, et äh, teemade esitamisel ja ka kontrolli tingimuste puhul. ning siin nüüd teie eest natuke asja üle järele mõeldes ma küsin, et kas me ei peaks äh, laskma end inspireerida sellest, kus Euroopa Liidul on kõige suuremad pädevused, nimelt äh, need, mis praegu väga moes on äh, mõningates liikmesriikides, mm, nimelt konkurentsipoliitika. sest äh, igaüks teab, et üks väga oluline äh, valdkond on riigiabi haldus. riigiabi puhul on meil see vähese tähtsusega abi reegel, mis võimaldab proportsioonidest lähtudes tegeleda kontrollimisega nende vahendite kontrollimisega. ma ei ütle, et meil on vaja siin nüüd äh, äh, kõik äh, täpselt samamoodi teha, aga me võiksime mõelda sellele. ja teine teema on see tingimuslikkuse teema. kui siin räägitakse tingimuslikkusest, siis on siin kaks aspekti. see makromajanduslik aspekt, ma ütlesin, sellest me ei räägi ja ma ei räägigi, aga teine on see temaatilise tingimuslikkuse aspekt ja siin on üks aspekt, mida me peaksime teiega koos arutama ja me saame seda teha. Eh, me võib-olla võiksime saada teie toetuse sellele, et öelda, et Euroopa Liit eh, ei ole nii rikas, et eh, oma strateegiaid mitte ellu viia, sest et muidu ei ole neist ju mingit kasu ja meil on siin tegemist tõesti korraliku lahinguga siin tuleb võidelda paljudega ja muuhulgas ka regioonide komiteega, sellepärast et meil on siin kalduvus mõelda, et et äh, me jagame äh, raha laiali ja siis äh, regioonid otsustavad, et millised on nende prioriteedid ja kui me nii toimime, siis tegelikult me ei saavuta kunagi Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke. see on minu enda seisukoht, ma siin ei mm, suru seda kellelegi peale, aga ma sooviks seda arutada ma arvan, et Euroopa Parlamendis peab komisjoni suhtes olema väga selge seisukoht, sest muidu äh, me ei suru oma ideid läbi. ja ma siis kuulan piirkondade esindajad, muuhulgas äh, härra Del Pari, et äh, piirkonnad teavad ise, millised nende mm, prioriteedid on, aga see ei ole nii. me peame võitlema vaesuse vastu ja seda tegema igal pool äh, ja samas vaimus ja nüüd ma siis võib-olla lähen veelgi kaugemale mind väga ärritab see, kui me alustasime, siis mul oli palju arutelusid äh, ühega vastava valdkonna ekspertidest, proua Schröteriga, ja talle öeldi, et äh, Euroopa Sotsiaalfondist ei tohi teha autonoomsemat äh, fondi, meil on vaja sellist ühiset määrust Äh, ja siis me saame edasi hakkama. Äh, aga praegu on meil suur äh, üldine määrus ja siis meil on selline väike eraldi osakene Euroopa Sotsiaalfondi jaoks. nii et väga suured, väga suur hulk eeskirjadest on endiselt üldises osas, aga kui me vaatame nüüd lõppevat perioodi, mida me oleme üritanud selle perioodi jooksul üldse liikuma panna? kahe tuhande üheksandal aastal me ütlesime, et vaja on majanduse elavdamise kava ja milline on parim vahend selle jaoks, sotsiaalfond, nii et vaja oli muuta seda süsteemi, mis ei olnud hästi toiminud, selleks et seda muuta paindlikumaks, mitmeaastaste finantsraamistiku kaudu me paneme asjad paika aastateks, aga kuidas me saaksime konjunktuuri mõjutada? minu teada komisjonis mitte kuskil ja ma ei näe, et komisjon sellega nõus oleks, oleks mm, ette nähtud konjunktuurilise kohane, konjunktuuriga kohanemise fondi. seda ei ole kuskilt tulemas, et minu küsimus on, et kas see on üldse teostatav, kas tegemist on unistusega, kas ma pean viisteist aastat ootama, et Eurotsooni tervis oleks taastunud, et me saaksime tagasi tulla selle küsimuse juurde? ning neljas küsimus, mida me teeme rahaga, mida liikmesriigid ei ole ära kasutanud? ja viimane küsimus, mis puudutab partnerlust. mina olen loomulikult teiega sada protsenti nõus, et äh, raskus on selles, et ma näen, et liikmesriigid ei ole võrdsed, on liikmesriike, kus äh, asi toimub alati hästi ja siis on äh, liikmesriike, kus asjad ei toimi ja meil on väga raske sellest äh, soost välja saada ning äh, kuidas võiks Euroopa Sotsiaalfondist olla kasu selleks, et parandada partnerlusstruktuure mm, seal, kus need on väga pettumust valmistavad öö, äh, mis puudutab kõiki neid suurepäraseid äh, sõnu nagu benchmarkid ja nii edasi, mida me siin kasutame, meil on seda väga vaja. ning ma annan teile nüüd sõna, härra Reuter pidi kahjuks ära minema, aga ma loodan, et meil on temaga võimalus teinekord mõtteid vahestada ja ma teen nüüd ettepaneku, et me võt-, et te saate sõna vastupidises äh, järjekorras, kui see, kui te sellega nõus olete ja me alustame proua Jonesiga, APN-i, kes esindab APN-i. nii et teil on sõna ütleme, et viieks minutiks. ma tean, et teil on võimatu vastata, aga meil on vaja pragmaatilist suhtumist, äh, kui tegemist on siin meie komisjoni tööga uh,. Thank you very much, yes, I mean no. suur tänu. loomulikult küsimusi esitati nii palju, et ma ei saa kõikidele vastata, seetõttu ma alustan näiteks toiduabi küsimusest, sest see on oluline. jah, väga paljud inimesed ütlesid, et tegu on täiesti ebareaalne oodata, et asi läheks nii, nagu me soovime, sellepärast et varem teda on rahastatud mujalt ja väga raske on tõukefondidesse sisse tuua midagi niisugust, mida seal enne ei ole olnud. kusjuures, kui me seda teeme, siis võib-olla väheneb rahastamine niisugustele projektidele, mis tegelevad töökohtadega, sotsiaalse kaasamisega ja nii edasi. minu arust siin on kaks erinevat ettepanekut. üks see, et võtame, jätame selle välja, aga teine on see, et kui me võtame selle sinna sisse, siis me ka näitame, et tegelikult on raha juurde vaja ju juhtides tähelepanu, et see asi on kogu aeg olemas olnud, aga seda on lihtsalt rahastatud mujalt. nüüd kui me räägime üldisest äh, ühtlustamisest kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega, aga see on siiski ühest küljest väga piirav ja ka liiga üldine, nii et meie jaoks on vaja küll aktiivset kaasatust, aktiivne kaasatus peab olema siin sees, aga me peame ka väga selgelt ütlema, missugust tulemust me tahame näha. sellepärast, et meile teeb natukene muret see, et võib-olla lõpuks me keskendume ainult töökohtadele ja koolitusele, aga see tegelikult ei lahenda olukorda vaesusega, sellepärast et meil ei ole mitte kunagi nii palju töökohti, et kõik inimesed saaksid töötada. me peame inimesi suunama sotsiaalse kaasatuse poole, et nad tegeleksid oma tervisega, et nad teaksid, kust vaesuse, vaesed inimesed abi saavad ja nii edasi ja nii edasi. see on küsimus, mida tuleks teataval määral käsitleda. ma arvan, et tuleb olla ka äärmiselt teadlik sellest, et sotsiaalne innovatsioon on küll üks väga moodne sõna, aga tihtipeale tähendab see ka seda, et püütakse lihtsalt teenuste pakkumist vähendada ja asju odavamalt teha ja see jällegi ei ole kasulik. oluline on hinnata seda, mis töötab ja mis ei tööta ja seda, mis töötab ja annab tulemusi, seda tuleks toetada. sotsiaalse kaitsesüsteeme tuleb samuti, sotsiaalse kaitsesüsteemidesse tuleb samuti panustada, sellepärast et need on võtmetähtsusega ühiskondlikus sotsiaalses kaasamises. nüüd finantshaldus, näiteks see maksete hilinemise küsimus. loomulikult me oleme öelnud, et meil on vaja niisuguseid võimalusi nagu eelfinantseerimine ja olemasolevate vahendite parem ärakasutamine, see on tegelikult asi, mida on mitmetes riikides juba tehtud, aga seda tuleks määruses täpsustada. ja nüüd partnerluse küsimus. partnerlus on võtmetähtsusega ja kahel põhjusel. esiteks, me peame pidevalt koostööd tegema äh, sotsiaalsete ja kodanikuühiskonna partneritega, et arendada seda partnerlust ning selle kohta peaks meil olema terve eraldi dokument, mingi niisugune dokument, mis annaks teile suunised, kus toodaks näiteid, isegi näiteks äh, riigihangete kohta on terve käsiraamat, kuidas sotsiaalvaldkonnas riigihankeid teha ja tõesti, see on väga kasulik. niisuguse, niisuguseid asju tuleb pidevalt jälgida, et oleksid paigas õiged indikaatorid ja see peaks samuti olema kaks tuhat kakskümmend strateegiaga seotud. nii et põhimõtteliselt partnerluspõhimõtete toetamine riiklikul tasandil on asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, sellepärast et praegusel hetkel see tegelikult ei toimu. kusjuures tegu on täiesti mainstream küsimusega, me peame pöörama tähelepanu, et Euroopa rahastamist saavad programmid annaksid ka niisuguseid tulemusi, nagu me soovime. suur tänu! nüüd härra äh, David Anxio. suur tänu, härra proua esinaine, jah, väga paljudele asjadele pöörati tähelepanu. ma arvan, et need, kelle küsimustele ma ei jõua vastata, pöörduvad pärast ise minu poole, nii et ja, või võtame kuidagi kontakti. loomulikult tegu on äärmiselt kompleksse teemaga, Euroopa Sotsiaalfond on olulise tähtsusega tööriist ning siin puudutati palju neid teemasid, mida on puudutatud ka varem. ja loomulikult ri-, regioonid on erinevad, riigid on väga erinevad, tuleb arvesse võtta neid erinevusi, kui me soovime saada mingit teavet ja nii edasi. mõnikord on teabepuudus just see küsimus, mis tekitab probleeme. näiteks äh, ma tean, et Ühtekuuluvusfondi jaoks on riikides olemas kesksed ametkonnad, mis peavad andma vajalikku infot ettevõtjatele. mõnedes riikides on olukord pisut teisiti korraldatud, nähakse, okei okay,, siin on võimalus, mida, kust peaks saama rahastamist, pöördun sinna, aga inimestel peaks olema kõigepealt ka üldse teada, kuhu nad peaksid pöörduma ja taotlemise keerukus on teine asi, mida tuleb ikka ja jälle silmas pidada, loomulikult see de minimise kriteeriumid võiksid olla tõesti niisuguseks põhjuseks, mida arvestada. lihtsustamine. ei ole nii lihtne, sest et paljudel ettevõtetel lihtsalt ei ole vajalikke ressursse, vajalikke teadmisi, et nad teaksid, kuhu pöörduda. partnerlusküsimus, mida mitmeid kordi nimetati, on väga olulise tähtsusega, nii et sellele tähelepanu pööramine on tähtis. nüüd sotsiaalfond kui rahastamisvahend on väga olulise tähtsusega, väga olulise tähtsusega on see, et tema rahastamine on pikaajalise mõnuga ning mõjuga ning me ootame võimalust teiega koostööd teha, saadame teile ka pisut pragmaatilist informatsiooni sel teemal, suur tänu si,. Äh, puh... suur tänu, nüüd EAPMÖ nimel proua Bertei äh, ähm Merci beaucoup, madam. I listened very carefully to your intervention. suur tänu. kuulasin teid väga põhjalikult ja mul on väga hea meel, enamik ettepanekuid on meile igati vastuvõtavad, on kerkinud üles konkreetsed küsimused ning nendele konkreetsetele küsimustele me saadame konkreetselt nagu ma juba ütlesin, me saadame teile kogu üldmääruste paketi. lühidalt puudutaksin kolme punkti, mida pean väga asjakohaseks. esiteks lihtsustamine, tahaksin veel ükskord rõhutada, seda, millisele lihtsustamise aspektile me tahame keskenduda, kui me peame valima ühe või mõne. esiteks, meie jaoks väga olulised on e-ühtekuuluvuse algatused. me oleme juba viinud läbi uuringu ning oleme sada viis lihtsustamismeedet välja pakkunud ja kui me räägime e-ühtekuuluvusest, siis tõesti väga oluline, tahan teile kohe tuua ka ühe näite, kui meil on tegemist nii-öelda e-ühtekuuluvusega, siis peavad ettevõtted oluliselt vähem paberitööga tegelema ja see teeb neile asjad palju lihtsamaks ning meil on hea meel neile niisugust võimalust pakkuda, seetõttu tahaksime sellega kõvasti tööd teha. nüüd teine punkt, mida pean väga-väga oluliseks, innovatiivne kvalifik-, kvalifikat-, sanktsioonide meetmete korraldus, ma ei teagi täpselt, kuidas seda õigesti öelda, ütleb kõneleja, aga põhimõtteliselt see, kuidas kvalifikatsioonid tõhusamaks muuta, ehk siis kuidas rahuldada need vajadused, mis tegelikult puudu on, kuidas tuua tööturule inimesed niisuguste vajadustega, mis, mida vajab tööturg. me räägime ülekvalifitseeritud ja alakvalifitseeritud inimestest, see on tõesti äärmiselt huvitav teema ning me peatume sellel ka oma kirjalikes kommentaarides. nüüd lõpuks partnerlusest see on äärmiselt oluline teema, nagu te kõik teate. kuidas partnerlus toimiks kõige madalamal tasandil, siis ma arvan, et meie praegusel hetkel ikkagi toetume VKE-de organisatsioonidele ja kohalikest organisatsioonidest moodustatud võrgustikule, mis näiteks meie konkreetses regioonis töötab hästi ja samuti väga paljudes teistes liikmesriikides. meil on ka vahendajaorganisatsioone ja ja sotsiaalmajanduse ja reaalmajanduse esindajaid ning nemad suure heameelega teevad ka meiega koostööd. nii et ma arvan, et tegelikult nendest võib väga suurt kasu olla selles partnerluses. suur tänu! Merci beaucoup, finalement personne n'avait besoin de... suur tänu, lõpuks keegi ei tahagi enam sõna. nüüd ametiühingute nimel proua, proua Kerol. nii, ma kasutan siiski see viis minutit ära, ütleb järgmine kõne. no euh, tout d'abord dire qu'effectivement vous avez mis le doigt euh, sur, sur des points essentiels qui concernent euh, utilisatsioon. lõpuks ometi olete te hakanud ka rääkima fondide tõhusast kasutamisest ja niisuguste summade eest, mis, summade kasutamisest, mida tegelikult ei ole kasutatud ja samuti fondide reguleerimisest. mina esindan kolme, kolmest partnerist koosnevat komiteed kes on täpselt samasugust tüüpi komitee nagu FEDER ning see on, meil on uus ettepanek Euroopa kolme osaliseks komisjoniks, komisjoni või moodustamiseks, et me saaksime ühiselt neid fonde hallata vaja on, et meid kaasataks ka hindamisse ja seiresse, nii äh, eelhindamisse ja eelseiresse kui järelhindamisse ja järelseiresse. ja nagu te rõhutasite, siis äh, meil on vaja äh, tegutseda tõhusalt, võttes arvesse kriisi ja selle kriisi mm, mitteaktsepteeritavaid ja dramaatilisi tagajärgi ning nõukogu kaks aastat tagasi otsustas, et äh, Euroopa Sotsiaalfond on üks nendest äh, mm, instrumentidest, äh, mis peaks meid kriisist välja aitama. Euroopa Sotsiaalfondi komitees me konstateerisime, et isegi neil juhtudel ja isegi siis, kui tegemist on äh, fondist abi saamise lihtsustamisega ja paindlikumaks muutmisega, me oleme ametiühingutes sellega nõus, aga me konstateerisime ikkagi, et vahendeid ei kasutatud rohkem ja mõningates riikides on tegemist äh, blokeeringutega ning me nõuame, et kohe, selleks ei ole vaja järgmist perioodi ära oodata, et Euroopa Sotsiaalfond, mis on ainus sotsiaalfond ja ainus äh, fond, mil, mis peab tegelema sotsiaalteemadega ja viima ellu sotsiaaltegevuskava, et seda tõesti tegelikult ka kasutatakse, selge on see, et need vastused ja vabandused, mis me oleme saanud ko-, öö, nende äh, valitsuste esindajate käest, siis on, et see on, need ütlevad, et see on keeruline, et vaja on kaasrahastamist ja nii edasi. ning me teame, et äh, kõik, mis on seotud haldamisega, on väga keeruline, bürokraatlik ja aeglane, aga et eelkõige see rajanes poliitilistel nägemustel ja poliitilisel soovil seda teha. näiteks Kreeka Kreekas sotsiaalfondi piisavalt veel ei ole kasutatud ega kasutata eh, selleks, et aidata eh, sellest eh, ehm, kriisist väljuda ja see käib ka Portugali, Hispaania ja teiste kohta. see on üks osa minu vastusest teie üleskutsele, et kuidas me võiksime äh, Äh, edusamme teha. meil on juba välja kandnud mõningaid mõtteid äh, koos Euroopa Liiduga, et võiks maksta äh, avansse nendest fondidest, et kui tegemist on mingi teatava kindla programmperioodiga, eelarve on, eelarvet on hääletatud, siis me võiksime ju mingi summa sellest kohe ära kasutada selleks, et neid riike ja neid piirkondi ja kodanikke kriisist välja aidata ja selles küsimuses on meil tõesti roodud äh, ka meil on toimunud ka koosolek, kus me tegelesime Kreeka puhul selle küsimusega, meil on, me võiksime kaasata sotsiaalpartnereid ja ametiühingute organisatsioone ja mõelda sellele mõttele et meil, et meil võiks olla selline konjunktuuri ja arenguga kohanemise fond, lisaks globaliseerumisega kohanemise fondile, aga kõik need äh, asjad peavad äh, olema kooskõlastatud ning selleks, et tulla tagasi ühe küsimuse juurde, mida siin ka tõstatati, äh, temaatiline kontsentreerumine, me võime sellega hakkama saada, me saaksime sellega pareminigi hakkama, kui meid tõesti kaasatakse selle raamis-, strat-, ühise strateegilise raamistiku määratlemisse, nagu seda nimetatakse, mida praegu hakatakse Euroopa tasandil, riigi tasandil ähm, ja piirkondlikul ja kohalikul tasandil määratlema. Äh, üldiselt äh, tuleks ette näha, et ametiühingud kaasataks sellesse töösse ja niimoodi me võiksime jõuda sidusa tegutsemiseni ja jõuda selleni, et oleks temaatiline kontsentreerumine, oleksid tagatud äh, prioriteedid ja nende saavutamine ja oleksid ka vahendid, aga Euroopa Sotsiaalfondi puhul ja jumal tänatud, et see fond on ka endiselt alles, sest koha, kohati sooviti seda ka ära kaotada aga nüüd on vaja tõesti keskenduda teatavatele asjadele ja ei ole vaja lisada si siia mingeid teisi fonde, nagu näiteks äh, toiduabifond, toiduabivahendeid suurendati võrreldes äh, Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid suurendati võrreldes praeguse äh, perioodiga, aga kui me vaatame ka kõiki neid ülesandeid, mis juurde on pandud, siis tegelikult ei ole mingit suurenemist. ja meil on vaja jätkata nende vahenditega, mis meil juba olemas on ja mis puudutab seda toiduabiprogrammi, siis see on täiesti vastuoluline, kui otsustatakse, et see, seda pro-, programmi ei jätkata, kui, kui meil aga on äh, vaeseid järjest rohkem ja Euroopa Liit kaks tuhat kahekümne programmis on ette nähtud vaesuste vähendamine kahekümne miljoni võrra. Mm, kõnelejal palutakse lõpetada. viimane asi, mm, mida me tahame, et kui meil öeldakse, et meil on vaja äh, Eh, perspektiive ja eesmär-, e-, e-, eesmärke, et meil on vaja ettevõtetelt teavet selle jaoks, kahju, et Business Europe siia kedagi ei äh, saatnud, nii et meil on vaja äh, seirekeskusi, meil on juba terve rida erinevaid seirekeskusi, mis tegelevad tööhõive töökohtadega. Need on piirkondlikud ja kohalikud ja neid kõike tuleb kaasata. aitäh, proua raportöör, palun! Euh, aitäh, ma kuulasin kõiki neid äh, küsimusi ja vastuseid ja äh, meie, meie partneritelt, äh, kellega me teeme väga regulaarselt koostööd, ma tahaksin tulla tagasi mõningate aspektide juurde, mis tunduvad mulle meie töös väga olulised. esimene on, et me oleme nõus minu meelest selles osas, et me peame keskenduma ettepane-, eesmärkidele, poliitilistele ja Euroopa eesmärkidele, et me peame keskenduma äh, kõigepealt äh, kaasamisele tööturul, see tundub mulle väga kõige olulisem ning äh, meie partnerid, keda me täna kuulasime, olid sellega nõus ja ka äh, saadikud, eelkõige Toomas Mann oli sellega nõus ning see keskendumine ja kontsentreerumine peab meie jaoks olema äh, tõesti üks eesmärkidest, aga nende eesmärkide puhul ma kuulasin väga tähelepanelikult proua Jonesi ja mulle tundub, et siin on see oht, mis on seotud selle kahekümne protsendiga, mis on ette nähtud solidaarsuspoliitika jaoks ja vaesuse vastu võitlemiseks, see on asi, mida äh, nõukogus hakatakse arutama ja me peame tõesti äh, selle teemaga väga tõhusalt tegutsema. ning teine asi, mis puudutab tõhusust, seda tõhusust, mida me kõik soovime saavutada, ja millest rääkisid siin mitmed inimesed ma tahaks äh, tagasi tulla selle juurde, mida ütlesid meie partnerid. Need äh, elanikkonnarühmad, kellele äh, need meetmed on suunatud, ei ole kerged elanikkonnarühmad, meil on vaja spetsiifilisi töömeetodeid, individualiseeritud meetodeid. ja teine asi on, et tegemist on selliste elanikkonnarühmadega, kes tuleb tuvastada ja tegemist on tihti selliste inimestega, kes kellele ei ole võimalikki tavalisi poliitikaid rakendada ning seetõttu on väga oluline just sotsiaalpartnerite töö, et tegemist oleks ametiühingute, erinevate vabaühendustega. tegemist ei ole enam massiga, vaid üksik üksikute detailide, üksikisikutega ja siin on tõesti väga vaja individuaalseid lahendusi igaühe jaoks. ning kolmas aspekt, ennetamine. Te ütlesite, ametiühingud esindaja ja ühingute esindaja ja saadikud ütlesid, et, et ennetamine ei ole kerge meil on instituudid, agen-, ametid, me teeme koostööd CDFOP-iga ja see just puudutab seda, et millist äh, haridust ja milliseid, millist kvalifikatsiooni meil oleks vaja selleks, et integreerida neid, kes praegu on tööturult kõrvale jäänud. ma pean ütlema, et selles osas on väga palju tööd vaja teha selleks, et seda laheng, lahingut võita ning ma pean ütlema täna, et et ähm, tööta-, ettevõtteid ja ei ole kerge mobiliseerida selleks, et seda saavutada. meil on äh, eesmärgid aastani kaks tuhat kakskümmend, aga me näeme, et kõik äh, teised, kellega me suhtleme, mõtlevad ainult lühiajalises perspektiivis, nii et äh, meil on vaja, et nemad ka mõtleks pikemaajaliselt. ning mis puudutab toiduabiprogrammi ja selle kaasamist Euroopa Sotsiaalfondi, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mida te ütlesite, aga ähm, probleemiks on see, et üldmääruses on äh, sotsiaalfondil äh, ette nähtud äh, teatav ähm, protsendimäär, et nelikümmend protsenti ühtekuuluvusfondist, sotsiaalfondist ja, ja see toiduabiprogramm libiseb ka sotsiaalfondi alla. seda on väga äh, raske siin muuta, sest et seal on äh, juba ülemmäär pikka paika pandud ja mis puudutab äh, vahendite kasutamist, fondide, fondidest abi saamist, siis ma olen vaadanud, mis toimub erinevates liikmesriikides. praegu on meil tegemist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta algusega. programmid hakkavad lõppema kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, praegu on praktiliselt kolmkümmend protsenti vahenditest välja makstud, kolmkümmend protsenti ähm, on ette nähtud nende programmide jaoks, mis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lõpevad ning äh, praktiliselt üks kolmandik vahenditest on ette, peaksid olema ette nähtud selleks, et toetada neid äh, programme, mis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks peavad olema lõpetatud. me näeme, et siin on väga palju mahajäämust ja me peame kõik palju tegema selleks, et neid vahendeid äh, oleks võimalik kasutada ja et selleks on vaja partnerlust kõigil tasanditel. lõpetuseks proua esinaine, ma olen kolmsada protsenti äh, nõus teie analüüsiga, mis puudutas Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaid ja nende kohalikul tasandil rakendamist. ma tean, kui äh, väga äh, soovivad piirkonnad saada vahendeid selleks, et teha oma tasandil oma poliitikaid, nii et kui me tahame oma eesmärke saavutada, siis meil tuleb selles osas olla väga kindlameelne. aitäh! aitäh, me oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise ja ja ma arvan, et proua raportöör, kui teie oma teksti olete esitanud, siis me vaatame, kuidas meie ajakava edasi välja näeb. nii et nüüd me oleme jõudnud äh, punkti kakskümmend kuus juurde, kaks, ma tänan äh, neid kandidaate, kes äh, on olnud äh, ETF-i juhatuses, Euroopa Koolitusfondi juhatuses. loomulikult on väga raske siin, siin kuna tegemist on juba eelnevalt äh, juhatuses olnud inimestega, nagu te teate, kui te teate, et äh, et Euroopa Parlament määrab äh, eksperdid, kes on juhatuses, aga kellel ei ole hääleõigust. ja kolm liiget mm, proua Lämp-Haakin, härra Messier ja härra Krastapulos, kes uuesti ei kandideeri proua Sarah Parkin ütles, et tema kandideerib uueks ametiajaks, aga kahjuks ta ei saa täna meie juurde tulla. nii et me kuulame kahte kandidaati, kes täna meie juurde said tulla ja ma teen teile ettepaneku, et me kõigepealt äh, annaks sõna sellele kandidaadile, kes enne ka juhatuses oli, härra Jean-François Mézier, kes on endine juhatuse liige, kes oli nõus, et tema äh, tema äh, ametiaega pikendataks, nagu fondi määrus seda ette näeb. ja pärast teda me kuulame siis härra Andersoni. nii et härra Mézier Teil on nüüd äh, sõna, äh, et te tutvustaks meile oma nägemust, sest äh, teie, teil on ju eelnevad kogemused. aitäh. Euh, aitäh ma soovin äh, uuesti kandideerida kolmel põhjusel. esiteks, te mainisite seda, et äh, Euroopa koolitusfondi ähm, määrus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal äh, muudeti ja kolm aastat hiljem me võime konstateerida, et ähm, Äh, äh, et see on olnud fondile väga kasulik, et see on olnud üldises plaanis väga kasulik, võimaldanud äh, meil tegeleda põhiliste poliitika eesmärkidega, mis mm, on kasulik liitumiseelses etapis olevate liikmesriikide jaoks ja, ja mm, muude naaberriikide jaoks see on väga oluline näiteks Magribi piirkonna puhul. seal on väga palju probleeme noorte tööhõive, noorte koolitusega ning ko te teine asi, fondi on siis ümber korraldatud kolm aastat tagasi ja ta peab paremini hakkama saama nende väljakutsetega, mida ma just mainisin. on vaja, et oleks ka tegelik teaduslik ja tunnustatud oskusteave koondunud sinna fondi, eriti rahastajate ja rahasaajate osas. Ehm, ja see ekspertteave võimaldab meil, äh, on meie jaoks väga kasulik, aga tegemist on kontaktidega äh, rahastajatega vaja on sidustust äh, Euroopa Liidu siseste protsesside vahel, näiteks Kopenhaageni protsessi ja naaberriikide vahel ja meie partnerid peavad tugevat tööd tegema äh, faktiliste andmete kogumisel ning kolme aasta jooksul on, on fond oma lähenemist uuendanud, töötanud välja partnerlused paljude riikidega ja mulle tundub, et fondi kogunenud ekspertteavet hinnatakse väga kõrgelt. minu kolleegid, eriti proua Parkin, kes soovib uuesti kandideerida, ja mina oleme üritanud leida enda jaoks õiget kohta äh, selles struktuuris, et äh, me anname regulaarselt aru teie komisjonile, kohtume äh, saadikutega, kes soovivad meilt teavet saada. tegemist äh, on olulise argumendiga mm, minu jaoks ja, ja mina isiklikult olen äh, personaliekspert ja haridusekspert, nii et äh, see teema, mida te enne käsitlesite, huvitab mind väga ja ma olen väga tegev olnud Euroopa tasandil, mind valiti Euroopa Kutsehariduse Assotsiatsiooni presidendiks, tegemist on võrgustikuga, mis taotleb ülemaailmset tunnustust ja üldist tunnustust millised on minu kandideerimise motiivid, ma tahaksin lihtsalt jätkata äh, teenistust Euroopa Parlamendi ja se selle komisjoni heaks. aitäh, ma teen ettepaneku, et me kuulaks ära ka teise kandidaadi ja siis avaks arutelu, kui saadikud soovivad küsimusi esitada. armas kolleeg, väga tore on teile sõna anda ja teid tervitada siin Te ütlesite, et te olete valmis äh, tulema vastu äh, koordinaat-, koordinaatoritele ja kandideerima sellesse ametisse, me sooviks nüüd kuulda, et millised on teie motiivid äh, kandideerimisel ja kuidas te kavatsete ära oma, kasutada oma kogemusi? suur tänu! mul on hea meel jälle siin olla ja siin näha oma endiseid kolleege. oleme mitmeid aastaid koos veetnud. ma olen olnud neliteist ja pool aastat parlamendis. ja peaaegu kaks aastat ei ole ma nüüd enam siin käinud. ma arvan, et kahe tuhande üheksanda aasta mais olin ma siin viimati ning juulis samal aastal olin ka Strasbourgis äh, täiskogul ja pärast seda ei ole me enam parlamendis viibinud, nii et mul on tõesti hea meel siin olla. kõigepealt natukene siinsest komisjonist ja parlamendist. parlament on väga tähtis institutsioon, aga minu jaoks oli parlament nagu mingisugusel määral ka ülikool, siin on väga palju võimalik õppida. ma õppisin väga palju oma siin viibitud aja jooksul, selle aja jooksul saab inimene väga palju uusi teadmisi. nii et see on teataval määral nagu kõrgkool ja seda ma räägin ka Rootsis. ma ei hakka nüüd fondi osas üksikasjalikuks minema, ma tunnen seda fondi, aga ma teen mõned üldisemat laadi tähelepanekud, miks ma soovin oma kandidatuuri üles seada. kõigepealt, mis on Euroopa ees seisev probleem ja väljakutse? Te juba rääkisite sellest, tänapäeval on probleemiks, ma pean möönma, et mulle tegelikult ei meeldi see sõna probleemid, ma räägiksin pigem väljakutsetest, sest et väljakutsed on niisugused, mis on tulevikku vaatavad, mida on võimalik lahendada. nii et siis meie ees seisvad väljakutsed on majandusega seonduvad, tööpuudus, vaesus ning äh, sotsiaalkindlustuse süsteemide ja so sotsiaalse heaolu süs-, süsteemide rahastamine. Need väljakutsed on mõnedes riikides suuremad, teistes väiksemad, aga kõikides on need olemas. pärast parlamendist lahkumist olen jätkuvalt aktiivselt tegutsenud, unustasingi nimetamata oma oma CV-s, et ma olen kuusteist aastat ka õpetajana töötanud seitsmekümne üheksandast kaheksakümne 80 kaheksanda aastani ning olen ka Rootsi sotsiaalfondi liige ja juhatuse liige olnud, seda fondi enam ei eksisteeri, aga kui see oli olemas, siis ma olin seal, nii et üks väga oluline väljakutse, mis meie ees seisab, on väljakutse, mis on seotud mis on seotud koolituse ja väljaõppega ja haridusega. praegusel hetkel Helsingborgis ma kuulun Äh, haridusasutuste juhtkonda ja meil on samuti probleeme, meil on olemas oskuste puudused, millest kõigest on siin räägitud. kui me vaatame tänaseid töötuid, siis väga paljud on noored, aga mitte kõik ei ole noored. Need on need noored, kellel ei ole haridust, need on need noored, kes koolist varakult välja langevad. mitte nii tihti ei leia me noorte töötute hulgast haritud noori. jah, mõned on, aga mitte väga palju. ja vaadates nüüd vana, vanemaid inimesi, siis võib-olla neljakümne viie, viiekümne, viiekümne viie aastased inimesed, kes ei vasta enam muutuvate tööle nõuetele tööturul ja kelle haridusest enam kasu ei ole. sellest oleme me rääkinud väga palju kordi meil on tarvis reformeerida haridussüsteeme niimoodi, et kõik saaksid elukestvalt õppida, sest õppimiseks ei ole kunagi hilja. noored peaksid saama teise võimaluse, kolmanda võimaluse, neljanda võimaluse, et lõpuks nad saaksid kätte niisuguse hariduse, mis teeks nad tööturul atraktiivseks ning vanemad inimesed, isegi mina ma olen küll kuuskümmend neli, aga ma ütlen, et ikkagi õppida ei ole kunagi hilja, ka mina võin veel midagi ümber õppida. Need on Euroopa Liidu ees seisvad väljakutsed. nüüd koolitusfond. koolitusfond, see on meie partnerriikidele. mõned saavad kunagi Euroopa Liidu liikmeks, teised jäävad alati meie partneriteks ja me teeme nendega väga palju koostööd. ning ka meie jaoks on oluline, et haridussüsteemid, kuhu on kaasatud sotsiaalsed partnerid, et need süsteemid kogu aeg areneksid nendes partnerriikides, sellepärast et nagu te teate, kui me räägime näiteks Põhja-Aafrikast, siis asi ei ole mitte ainult hariduses ja koolituses, see on seotud ka demokraatiaga. kui me soovime, et nendes riikides toimuks mingisugune areng, et nad oleksid meile edukateks partneriteks, siis on see ka niimoodi, et ka meil oleks nendest kasu, siis on ka seal tarvis luua elukestva õppimise haridussüsteemid ja niisugused süsteemid, mis võimaldaksid noortel inimestel areneda, see luua paremaid sotsiaalseid süsteeme ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes parandada demokraatiat, nii et siis oleks tegu olukorraga, kust võidaksid kõik, nii meie kui nemad. selles kontekstis ma pean ütlema, et mul oli hea meel tegelikult kuulda seda küsimust, mitte ainult, et siin tehti selline seos parlamendi ja selle komiteega, ma armastan seda komiteed väga ikkagi neliteist ja pool aastat. aga et nimetati kõiki neid dimensioone, Euroopa mõõde, aga samuti ka minu piirkonna mõõde, mitte ainult Lõuna-Rootsi ei ole minu piirkond, aga ka Põhja-Taani, ma elan tegelikult Kopenhaagenist viiekümne kilomeetri kaugusel, nii et see tööturg on täiesti ühesugune seal. nii et mina ootan suure huviga tulevasi kontakte teiega, suur tänu! suur tänu! nüüd ma pöördun kolleegide poole, kas keegi teie hulgast soovib küsimusi esitada? härra Serkas, palun! Gracias, señora presidenta. No es técnicamente una cuestión. suur tänu! mul ei ole üldse mitte tehniline küsimus, vaid pigem selline viisakuse avaldus minu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel Ehm, kaks inimest on täna siia saanud tulla, kaks on kirjalikult ennast tutvustanud, me tahame teid siin tervitada, tundke ennast meie kojas nagu oma kodus. ja me ju räägime siin praegu koostööst, härra Messier oli meile teada-tuntud juba koordinaatorite hulgas, kui me tema elulugu läbi vaatasime ja tema oma ettekandega veel kord tõestas, et tegemist on väga eduka karjääriga inimesega. ja härra Anderson, kunagine sotsiaaldemokraatide juht, ka teid tahan siin tervitada ma tean, mida tema kõike teinud on, muidu ta näeb välja noorem kui kunagi varem. ja ta on väga pühendunud Euroopale ja Euroopa töövõtjatele. tegemist on, kui, kui vaadata tema akadeemilist haridust, tema kogemusi, siis tõesti, need on tema trumbid ma arvan, et väga hea mõte on ka tema kogemusi kasutada Euroopa Parlamendis ning niimoodi võib-olla talle ka natukene äh, tööd lihtsamaks teha. ja kallis Jan, meil on tõesti hea meel, et sa täna siia oled tulnud. veel paar sõna. kui meil on nüüd kolm äh, kohta ja kolm kandidaati, kas me ei võiks lihtsalt Äh, kinnitada seda, mida panid ette koordinatsioonid, äkki te võiksite seda natukene kuidagi selgitada, et me hääletame? rahvapartei tegi ettepaneku seda küsimust käsitlema, ehkki see ei ole päevakorrapunktis, aga ma teen ettepaneku, et me käsitleme seda siis, kui meil on ka vastav päevakorrapunkt. proua Lambert, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu ettekannete eest, mida me just äsja kuulsime tean, mis tööd tegid meie praegused eksperdid Koolitusfondi nõukogus, kuid mul on paar küsimust. mis vahe võiks olla, kui teid ametisse nimetab äh, Euroopa Parlament äh, sinna ETF-i juhatusse? kas te võiksite öelda paari sõnaga kas te olete vaid mis on see, mida te tahate juba tuua või olete juba toonud, kui mõelda härra Andersoni peale, eh, siis juurde oma kogemuste puhul? aitäh, kas keegi soovib veel sõna? ja mm, proua Lamberti küsimuse vaimus ma tahaksin teile mõlemale küsimusi esitleda üks, ühe puhul puudutab see ähm, kogemusi ja teise puhul muid küsimusi, et kui tegemist on sellega, et parlament esi, nimetab esindajad, siis te esitate oma tekstid, ma lugesin läbi need ma olen äh, lugenud läbi parlamendi sätted ja fondi sätted, nii et seda on äh, tõesti väga vaja teha. aga ma arvan, et äh, sotsiaalvaldkonnas on tegemist tõesti väga suure meelehärmiga. ja kui me tahame võita seda lahingut, äh, et meil on rohkem äh, ekspertteavet, rohkem ideid kui neil, kes äh, praegu on mä-, määrava tähtsusega ehk rahandus- ja majandusvaldkonnad, siis meil peavad olema samasugused teadmised ja võimed, meil peavad olema samad andmed ja vastuandmed ja meie töö peab tuginema akadeemilistele uurimustele. ma olen aru saanud ka sellest, et kui ähm, eksperdid äh, teevad tööd ühes otsas ja poliitika on hoopis kuskil mujal oma tööd, aga siis see ei toimi. ja poliitika peab pöörduma ekspertide poole, me tõesti peame omalt poolt äh, nende poole minema, aga vastupidi ei ole ka üldse halb. ma olen äh, kohtunud ekspertidega ja see on ka tihti see vaimsus, mis fondides valitseb Eh, et arvatakse, et me oleme nii sõltumatud, et meil ei ole vaja mingisuguseid eh, korraldusi poliitikute poolt saada. no olgu nii, aga eh, selleks, et kontrollida, et kas see, mida me teeme ja kas need programmid, mida me loome, on kooskõlas selle ekspertteabega, mida meil on vaja selleks, et põhjendada sellega mingeid samme, tundub mulle siiski olevat ähm, täiesti hädavajalik. ja mul oli äh, juba kord võimalus, ma arvan, et see oli, ei, e, e, see oli siiski Dublinis, kus ma küsisin, et kas fond ei saaks aidata meil hinnata kasinusmeetmete sotsiaalset mõju. ja mulle öeldi, et see ei ole just tingimata see komisjon, kes sellega tegelema peaks. minu küsimus on siis kahetine, et kas te arvate, et vaja oleks äh, fondi statuuti muuta, põhikirja muuta, selleks, et meil võiks olla viljakam dialoog, et lisaks äh, parlamendikomisjonile, et, et parlamendikomisjon võiks teile poole pöörduda teatavate palmet, palvetega, et kas parla-, Euroopa Parlament võiks äh, paluda, et fond koostaks äh, teatava uurimuse, võib-olla te mulle ütlete, et äh, see on vastuvoolus meie sõltumatusega, me ei saa seda teha ja minu teine küsimus on, et kuidas tagada seda, et fondi töökavade puhul oleks võimalik tegeleda mm, sellega, mida mis teile tundub vajalik olevat äh, äh, tegeleda, aga kuidas võtta arvesse ka seda, et meil oleks vaja teatavat teavet selleks, et äh, oma tööd teha? Need küsimused lähevad veidi kaugemale tavalisest kandidaatide ametisse nimetamisest, aga need on juba need teemad, mida ma esitasin siis, kui me eile kohtusime fondi, fondide ja ametite esindajatega. kas te soovite vastata samas järjekorras, mis enne? härra Mesier, aitäh. see põhikirja muutimine, ma ei arva, et muutmine, et see vajalik oleks. tegemist on kompromisstekstiga, seda kompromissi oli väga raske saavutada, nii et äh, ärgem üritagem seda muuta ning ma arvan, et äh, tõepoolest see võimaldab meil teha paljusid asju. Te, need külastused, mida te teete äh, koos teiste parlamendisaadikutega, näitavad, et äh, fondid on äh, siiski huvitatud sellest, et kuulata, mida te soovite, võtta arvesse teie ametlikke või mitteametlikke palveid, mis puudutab aga seda ekspertteavet, mida me saaksime teile millega me saaksime teile kasulikud olla, siis mm, meil on tegemist olukorraga, mis on veidi kummaline hübriidseisund. me oleme sõltumatud eksperdid, aga kolleegidega koos me oleme üritanud leida õiget tasakaalu selle vahel, et kui me oleme fondi juhatuses, siis me pööraks siiski tähelepanu ka parlamendi huvidele ja parlamendi mureküsimustele, et äh, ja teie prioriteetidele. ma arvan, et Euroopa Sotsiaalfondi teema on selles osas väga huvitav ja sümmeetriliselt äh, toimides me mm, koostame aruandeid, me teeme iga-aastase aruandeid, aga võib-olla võiks neid teha ka tihemini, selle kohta, mis toimub fondis, kuidas töötatakse välja programme ja kuidas neid hinnatakse. kindel on see, et et fondi juhatuses äh, mängib komisjon olulist rolli, sellepärast et tema äh, edastab äh, taotlusi ja tellimusi, aga me, meie oleme ka sellises olukorras, et me saame mõjutada meie prioriteete. Mm, mul on olnud tegemist töörühmaga, mis tegeleb fondi kesk, pikkade prioriteetidega ja seal oleks küll võimalik mm, kaasata ära seda ekspertteavet ja ja, ja uurida seda, kuidas toimivad tööturud, mm, kuidas toimivad haridus- ja koolituspoliitikad, mm, väga horisontaalselt, mis puudutavad neid partnerriike ja naaberriike. tegemist on väga suurte väljakutsetega, näiteks kui tegemist on majandus, ettevõtete väljaviimisega äh, ja tootmise äh, ärakolimisega. nii et see fakt, et ma osalen väga otseselt fondi töös ja et mind äh, kaasatakse väga paindlikult. ma olen näiteks Äh, käinud fondi delegatsiooniga Tuneesias ja niimoodi võiksid äh, teie komisjoni liikmed, parlamendisaadikud saada väärtuslikku teavet, nii et kokkuvõttes ma ei tahaks põhikirja muuta, aga leida võimalusi, äh, mis võimaldaksid meil seda põhikirja paremini ära kasutada. aitäh, härra Anderson, palun. kõigepealt suur tänu nende lahkete sõnade eest. siis küsimus Jean Lambertilt ja proua eesistuja küsimus, nad on omavahel seotud. kui Euroopa parlament nimetab ähm, eksperdid ametisse või et miks ta peaks seda tegema, kas parlament saab sellest midagi? peaks minu arvates mingis mõttes, sest äh, kui meid on ametisse nimetatud, siis me peaksime siiski suhtlemist jätkama. ma peaksin jälgima, mis toimub, ma peaksin jälgima, millised on arutelud Euroopa Parlamendis ja ühendama need siis eh, oma juhatuse eh, kohaga ja ka vastupidi. see, mis toimub juhatuses, need arutelused mida seal maha peetakse, nende kohta võin teile anda informatsiooni selleks, et saada teie vastust, et kas me teeme õigeid asju, kas me peaksime midagi muutma. ma arvan, et see on tegelikult kõige tähtsam, aga nagu te ütlesite, meil ei ole juhatuses hääleõigust tavaliselt on juhatuses võimalik, juhul kui sa oled huvitatud tööst, äh, ka võimalik väga aktiivne olla. ma ei tea päris täpselt, milline on praegune kehtiv tööprogramm ja mis toimus. ma katsun siis kiiresti ühendust võtta koolitusfondiga mina saan pöörduda nende poole paari päeva jooksul selleks, et äh, läbi vaadata nende tegevuskavad ja teada saada, mida nad teevad, sest äh, muidu ei ole võimalik olla juhatuse liige, kui sa ei tea, mis seal toimub või missugune on programm. ja kui ma saan need teadmised, siis ma ja kui ma tutvun juhatuse tööga, siis ma isegi tahaksin tulla tagasi siia komisjoni ette ja rääkida et me saaksime mõelda, et kas me teeme õigeid asju ja me võiksime siis ka küsida endalt, et kas on mõned programmid tähtsamad kui teised, kas me peaksime alustama uute programmidega. võib-olla me ei oska küll kohe otsustada, aga võime eh, lükata selle juhatuse õlule, öelda, et see võiks olla huvitav, et noh, selliseid asju, ma arvan, me võiksime rääkida. nii et kui te nimetate need niinimetatud eksperdid, siis siis ma arvan, et peaks olema siiski mingi side ekspertide ja selle komisjoni vahel. ma tõesti arvan, et peaks see suhe olema. Euh, aitäh, aitäh selle eest, et te olete nõus äh, äh, meile vastu tulema, võttes arvesse neid äh, otsuseid, mida me peame tegema, siis ma arvan, et probleeme nendega ei ole ja siis me saame hakata tegelema kohe meie päevakorra viimase punktiga, kuna Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni koordinaatorid tegid mulle sellise ettepaneku, siis ma tegin ettepaneku, teen teile ettepaneku, et me määraks uuesti, et me lihtsalt konstateeriks, et me määrame juhatusse samad äh, kand-, need, need kandidaadid, kes ette nähtud, et meil on äh, kaks kandidaati, kaks, äh, kes enne juhatuses olid ja üks uus kandidaat äh, ja meil on ka kolm, ainult kolm kohta ja kolm kandidaati ja ma olen täiesti kindel, et te olete aktiivsed liikmed, mida me soovime, ma soovin teile edukat tööd ja nagu te teate, meie komisjoni delegatsioon tuleb sel aastal ka Torinosse ja ma loodan, et äh, meil on siis võimalik teid kohata, ehkki tegemist ei ole delegatsiooniga, mida juhataks mina. nii et ma tänan teid ja õnnitlen teid.